Good morning. Can we start our session, please? Dear guests, uh, dear members of the European Parliament. tere hommikust, alustame oma, oma koosolekuga. Euroopa Parlamendi saadikud, külalised, tere tulemast meie arutelule, kus me räägime uutest tehnoloogiatest äh, inimõiguste kaitsmisel ja edendamisel. meil on siin väga väljapaistvad eksperdid, eeskõnelejateks tere tulemast neilegi. siin on kolm Saharovi auhinna laureaati, kes panustavad ka arutellu. samuti tahaksin ma tänada armast kolleegi, aseresident härra äh, Liberutšekit, kes äh, hiljem selle arutelu kokku võtab. kolleegid, meil on nüüd siin Euroopa Parlamendis ka võimalus edendada äh, mitmekesisust ja mitmekeelsust, seetõttu räägin nende keeles. mõned äh, mõnedel viima-, viimastel aastatel oleme näinud uute tehnoloogiate väga kiiret arengut äh, ning äh, me oleme näinud seda, et kaasaegsed kommunikatsioonimeet-, vahendid annavad meile võimaluse rohkem ja laiemalt tagada äh, sõnavabaduse levikut äh, meie enda puhul ja ka kaaskodanike puhul. Need uued tehnoloogilised vahendid äh, aitavad kindlasti vabaühendustel paremini kommunikeeruda omavahel ja, ja paremini oma tööd koordineerida. me oleme olnud selliste arengute tunnistajateks ka Araabia kevade ajal, meile avaldas tõsist muljet äh, see, kuidas äh, meeleavaldajad äh, läbi nende uute tehnoloogiliste vahendite koondusid ja mõtteid vahetasid. ja täna räägime siis seega teemast, mis oluliselt on mõjutanud seda, kuidas ühiskonnad käituvad ja kuidas poliitika levib, äh, poliitilised mõtted levivad meie ühiskondade seas. paneeli seas on meil väga palju väga mm, äh, kõrgeolulisi külalisi, David John Collins äh,, kes on ähm, Public Policy Europe äh, asepresident äh, Andrew Verbaff äh, Global Partners and Associates esindaja. pärast seda saab sõna, ära sõna Alina Vruzov, kes on meediaspetsialist ja äh, Äh, kodanikuühiskonna tegelane Aserbaidžaanis, proua Maritše Šake, Euroopa Parlamendi saadik, meie äh, väga tuntud kolleeg ning lisaks sellele äh, saavad sõna ka kolm Saharovi auhinna laureaati proua Žanna Litvina Valgevene ajakirjanike assotsiatsioonist, kes on ise ajakirjanik, proua Hava Ibrahim äh, Nigeeriast ja härra Wei Xingsheng Hiina inimõiguste, Hiinas inimõiguste eest võitleja ja kõigepealt annaksingi sõna härra David Collinsile härra Collins, teil on sõna viieks minutiks, nii nagu ka kõigil ülejäänutel kõnelejatel. et oleks võimalust, võimalust, et oleks võimalust ka teistega aru pidada. härra Collins, palun. mikrofon, palun. suur tänu, proua esinaine ma tahan kõigepealt öelda, et mul on väga suur heameel osaleda sellel kohtumisel sõnavabaduse eest just äh, võitlejad, tõelised kangelased ongi just nimelt need inimesed, kellele te viitasite Saharovi auhinna laureaadid, teisisõnu ma tahaksin nende vaprust siin tunnustada. sellistes ettevõtetes nagu Google on väga suur võimalus äh, ja ka inimressurss niisuguste ideede eest võidelda, aga kui te olete üksinda ja kui teie pea kohal asub pidev vahistamis- äh, ja vangistamis- hirm, siis, siis on teie töö eriti raske. ühte asja ma tahaksin öelda, mis on, on tegelikult väga lihtne. võimalus online'is oma mõtteid avaldada puudutab moraalsust, see kuid see, see on kindlasti poliitiline küsimus, sotsiaalne küsimus, kuid selle kõige südames on küsimus, et kas inimestel on õigus väljendada ennast nii, nagu nad tahavad, vaatamata sellele, kas üks poliitika, poliitik või üks valitsus tahab neile öelda, mida, tahab neil lasta öelda, mida nad tahavad öelda. kuid teinekord see online'i sõnavabadus ja äh, võimalus äh, ennast vabalt väljendada muutub puht tehniliseks küsimuseks ja sellepärast teinekord silmist kaob äh, asja põhiolemus ja sellepärast peabki Google väga oluliseks äh, seda küsimust. meie ettevõte ju baseerub info vabal liikumisel, ma ei hakka seda sugugi varjama. kuid siiski on meie asi, meie meelest tõesti moraalsuse küsimus kujutage ette näiteks last Bangladeshis, kellel kümme-viisteist aastat tagasi ei olnud mitte mingisugust juurdepääsu entsüklopeediatele. näiteks oli raamatukogu liiga kaugel tema jaoks või mõnedes maailma piirkondades pidi ta õppimise asemel töötama. internet on aga asju oluliselt muutnud, nüüd on kõigil juurdepääs informatsioonile rohkem kui kunagi varem, kuid järjest rohkem on amet, ametivõime ja valitsusi üle maailma, kes piiravad inimeste juurdepääsu sellele informatsioonile. on väga kahetsusväärne, et kaheksa-üheksa aastat tagasi oli väga vähe maailmas selliseid valitsusi, kes eh, tsen-, tsenseeris või blokeeris juurdepääsu internetile. Nende arv aga kasvab väga kiiresti, neid on rohkem täna kui viis-kuus aastat tagasi seega tuleb mõni, mõningates maailma osades võidelda äh, Eh, sõnavabaduse eest ja siin on internet väga oluliseks infokandjaks ja seda on kasutanud ka paljud Saarovi auhinna laureaadid ka siin paneelis, kuid mõnedes kohtades meil see võitlus ei lähe nii hästi ja me jääme kaotajateks. läänemaailm kaart-, eh, on suhteliselt üleolev olnud selles osas, et keda süüdistada ja enesega rahulolev, kuid järjest rohkem on ka inimeste isikuvabadust piirama asutud läänemaailmas ja nendes riikideski, mida me seni oleme pidanud äh, äh, vabameelseteks. näited, väga palju on äh, valitsuse organisatsioonide poolt palveid Google'i ja internetikasutajate kohta, plokk, ploki, plokkide seadmine internetis järjest kasvab ja tegelikult peaksid olema arengud hoopis vastupidised ja seega on Euroopa Parlamendi töö väga oluline see töö, mida on teinud äh, paljud tänased paneeli liikmed ja Google kavatseb seda tööd jätkata. ja lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, miks me kõike seda teeme, teeme seda sellepärast, et me toetame seda moraalset argumenti, millest alguses rääkisin. väga oluline, et ettevõtted, valitsused ja kõik aktivistid, kes täna siin on koos, jätkaksid võitlust põhiõiguse põhilise inimõiguse osa üle, nimelt juurdepääsule informatsioonile, et inimestel oleks võimalus saada informatsiooni, et nendel oleks võimalus seaduse piirides oma seisukohti avaldada ja Google on öö, suure auga istumas täna siin nende inimeste kõrval, kes selle õiguse eest võitlevad, suur tänu! Uh, suur tänu selle ettekande eest! Um, suur tänu, järgmisena annaksin sõna härra Budefatile kes on inimõiguste äh, Global Partners Association organisatsiooni liige. suur tänu! internet on ülemaailmne meedium algusest peale ning ta on lõhkunud algusest peale ka olemasolevaid meediamudeleid. meil on seeläbi parem juurdepääs infole, sellele, mis toimub üle maailma. meil on võimalus üksteisega suhelda, äh, jagada ja luua ise interneti sisu, vahetada mõtteid ning meil on var-, seeläbi võimalus ka organiseeruda ja mobiliseeruda. varem see nii ei olnud. niisiis, see tekitab uusi väljakutseid kõigile nendele, kes on ajalooliselt üritanud infovoogusid takistada, kas valitsused, ajakirjanikud või ükskõik kes on ennem takistanud seda, et info jõuaks inimesteni minu arvates interneti tähtsam külg on see, et see demokratiseerib infovahetust ning seeläbi on meil kõigil võimalus luua ja vahetada interne-, infot. riiklikud ringhäälingud ehitati üles riiklikult, siseriikliku õiguse põhjal, kasutati siseriiklikku tehnoloogiat ning see ehitati üles siseriiklikul eesmärgil. riiklikud ringhäälingud pidid äh, äh, teenima oma rahva huve interneti ülesehitajad nii, sellised ei olnud, nad olid libertaarsed eh, eh, insenerid, nad olid nagu autoparandaja, automehaanikud, neil on täiesti ükskõik, kes selle autoga sõidab või kuhu, peaasi, et see auto terveks saab. interneti ehitajad ei, üritasid ka üles ehitada toimivat võrgustikku. seega internet ei ole ei halb ega hea ega neutraalne, see sõltub täiesti sellest, milline on selle võimsus, kes seda kasutab, kuidas toimib infrastruktuur ning äh, siis saab seda kasutada kas heaks või kurjaks. inimõiguste liikumine on saanud palju kasu internetist ja internetiteenustest. me saame jälgida, mida teevad repressiivsed valitsused, me saame organiseeruda, mobiliseeruda, me saame vahetada infot ning palju raskem on see saladuses hoida suuri repressioone üle maailma, sest on olemas ka mobiiltelefonid, millel on kaamerad. seega tegemist on su-, tugeva relvaga inimõiguste liikumise käes. ja oluline on, et ei pea isegi organiseeruma, et internetti kasutada. ja hämmastav minu juures selle viimase online aktivismi juures on see, et suurem osa aktiviste ei kuulugi traditsioonilistesse inimõiguste organisatsioonidesse, nad ei kuulu parteidesse, nad on sõltumatud inimesed, kes kasutavad seda paindlikku internetitehnoloogiat selleks, et mobiliseeruda. ning paljuski traditsiooniline inimõiguste liikumine, nagu selgus ka Lähis-Idas, ei olnud algset äh, selle protesti liikumise osa. Nad jäid pigem selle äh, äh, äh internetitõkke taha alguses ning ei suutnud äh, selle aktivismi hooga alguses kaasa minna. interneti võim seisneb selle neutraalses iseloomus, kõik saavad äh, seal osaleda, ehitada üles platvormid, äh, vahetada infot ja nii edasi. valitsustele see ei meeldi. repressiivsetele valitsustele see loomulikult ei meeldi, sest see ohustab nende võimu ning see on suur demokratiseeriv jõud. seega repressiivsed valitsused on nüüd läbi äh, tehniliste, normatiivsete ja õiguslike vahendite, on nad väga osavalt hakanud pärssima internetile juurdepääsu. Nad ehitavad küll tulemüüre, äh, aga tulemus on see, et hiinlased näiteks on ehitanud üles oma Hiina interneti, kus osalevad ainult äh, hiinlased, ülejäänud maailmaga nad seal ei suhtle, nad on ka eeskujuks Iraanile ja teistele, kes soovivad samasugust enda internetti üles ehitada. valitsustele internet samuti väga ei meeldi, sest seal on palju radikaliste, natse, islamiste, kes teevad halbu asju seal, seda kasutavad ära äh, kurjategijad selleks, et äh, raha välja pressida inimestelt. seega nii repressiivsed kui demokraatlikud valitsused soovivad tuua interneti rahvusvahelise kontrolli alla, venelased ja äh, hiinlased äh, on siin tegutsenud, in-, indialased ja lõuna-aafriklased samuti, Prantsuse valitsus ning ka G kaheksa sellel aastal on see, sellele üles kutsunud. üritatakse luua mingisugust korda äh, ja selget eesmärki paika panna, nii nagu see on rahvusliku ringhäälingu juures. ja üritatakse kujundada seda internetikeskkonda ning muuta seda äh, järelevalve ning opressiivkeskkonnaks, mitte vabaks ühiskeskkonnaks. seega tahetakse muuta demokraatlikku avatud meediumit äh, lihtsalt äh, ülemaailmseks kaablitelevisiooniks. kui lülitada sisse Süüria, siis seal, seal on viis äh, riiklikult kontrollitud telejaama, USA-s on viis tuhat eraldi kanalit, mida kontrollivad Disney ja muud sarnased, aga vabat internetti enam ei ole tegemist on nüüd inimõiguste võitlusega. see tundub puudutavat neutraalsust, äh, autoriõiguste rikkumist ja nii edasi, aga tegelikult on nad muutunud inimõiguste küsimuseks kahekümne esimesel sajandil, sest kui me inimõiguste kaitsjana selle eest ei võitle, siis me kaotame Interneti, millest me oleme, mille, millest me juba oleme hakanud sõltuma. suur tänu! järgmisena härra Novruzov ta on üks kõige tuntumaid blogipidajaid Aserbaidžaanis. suur tänu! kõigepealt tahaksin öelda, et kuigi ma olen blogipidaja, ei tule ma riigist, kus internet oleks väga kaugele arenenud. minu koduriigis on üheksa miljonit elanikku ja ainult kolmandikul elanikest on juurdepääs internetile nii et nendest interneti kasutajatest veel ainult kakskümmend protsenti saavad kasutada äh, kiiret internetiühendust ja ülejäänud osa kas ei kasuta üldse internetti või ainult väga vähe. Aserbaidžaani pealinnas Bakuus äh, taristu areneb kiiresti. interneti taristu on muutumas ja ja tavaline kiirus on kaks kuni kolm megabaiti äh, sekundis, mis teie jaoks on täiesti naeruväärne kiirus, internet on väga kallis äh, võrreldes sellega, kui palju maksab internet Lääne-Euroopas ja keskmiselt äh, Aserbaidžaani internetikasutaja on linnaelanik, tal on kindel sissetulek, enam-vähem kindel sissetulek, nüüd Aserbaidžaanis on internetist saanud üks tähtsamaid vahendeid võitluses inimõiguste ja demokraatia eest. kuidas nii? riigis, kus internetitaristu on väga halvas olukorras, kuidas on selle saanud üks tähtsamaid vahendeid? seda seetõttu, et meil on tegemist autoritaarse riigiga me oleme Euroopa Nõukogu riigi äh, liige ja Euroopa Liidu idapartnerluse programmis osalema, kuid sellegipoolest Aserbaidžaan on saja viiekümne teisel kohal piirideta ajakirjanike indeksis. võrreldes kahe tuhande kolmanda aastaga kui me olime saja kolmeteistkümnendal kohal, nii et me oleme selles nimekirjas langenud äh, väga palju seitsme-kaheksa aasta jooksul. Aserbaidžaanis on kõige rohkem vangistatud ajakirjanikke kogu maailmas. meie põhilised ajakirjanikud on äh, Äh, mõistetud süüdi ja istuvad vangis. valitsus on kasutanud äh, ülikoole, väljakuid äh, dissidenti vastu, dissidentide vastaseks võitluseks ja selles olukorras äh, demokraatia advokaadid, noored inimesed tavaliselt on pöördunud äh, ja kolinud üle internetti selleks, et võidelda põhiliste inimõiguste eest. selle tulemusena on väga suur lõhe Aserbaidžaani nii-öelda päris elu vahel, kus kõik on kontrolli all, kus valitseb rutiin, kus riik kontrollib elu ja siis see teine elu, mis toimub internetis kus elu on tehnilises mõttes vaba, avatud ja kõik see on endaga kaasa toonud selle, et äh, meil on nagu kaks äh, vabariiki, meil on Aserbaidžaani vabariik, äh, kus kõik toimib hästi, nii nagu vanasti Nõukogude ajal ja siis Facebooki vabariik, kus kõik on vaba ja toimub siis võitlus kahe selle äh, vabariigi vahel. kuidas juhtus nii, et äh, internet on vaba sellises riigis nagu Aserbaidžaan? sellele küsimusele tuleb ka mõelda, sellepärast et äh, valitsus äh, tegeleb repressiivmeetmetega, aga internet on vaba internet teil ei ole vaba selles tõelises mõttes, ta on tehnilises mõttes, ei ole mingit tsensuuri kuid äh, valitsus äh, võitleb internetiaktivistide vastu, sest valitsus on aru saanud, et tal ei ole võimalik kontrollida informatsiooni, mis internetis levib, äh, tegevusi, mida seal algatakse, algatatakse ja kasutatakse nii-öelda vana aja meetmeid, vangistatakse ja pekstakse läbi internetiaktiviste. kahe tuhande üheksandal aastal olid vangis äh, kaks internetiaktivisti äh, video pärast, mille nad olid äh, üles laadinud internetti. Euroopa Parlament üritas neid inimesi aidata, eriti proua Šaake ja ka härra Puusek Nad üritasid äh, neid äh, blokipidajaid vabastada, nüüd nad on küll vabastatud, äh, selle asemel on kaksteist blogipidajat vangis ja Amnesty International on me, öelnud, et on viis riigi, Hiina, Egiptus, Vietnam, Süüria ja Aserbaidžaan, kus blogipidajatel on väga suur oht maanduda vangisse Äh, nii et meil on äh, üks blogipidaja, kes Harvardi ülikoolis äh, õppis ja tuli tagasi Aserbaidžaani selleks, et midagi riigi nimel ära teha, aga ka tema vangistati. nii et lõpetuseks tahaksingi lihtsalt öelda, et nagu üks Ameerika lastelaul, et kiisu tuli tagasi et ükskõik, mida ka temaga tehti, kiisu tuli tagasi. üks valitsuse ametnik on öelnud, et äh, internet on nagu must kass, mis läheb igasse majja ilma loata nii et äh, meie valitsuse jaoks ongi internet nagu see must kass ja nad teevad kõik selleks, et äh, seda musta kassi kõrvaldada ja seepärast, kuna aeg on otsas, siis ütlen, et Aserbaidžaani internetiaktivistid kavatsevad jätkata oma võitlust selle olukorra vastu ja alles eile ma nägin seda aruannet, et et Aserbaidžaani avalik-õiguslik äh, televisioon alustas võitlust ühe blogipidaja vastu ja ja seda võitlust avast-, alustati riigis, mis on nii Euroopa Nõukogu liige kui ka osaleb Euroopa Liidu idapartnerlusprogrammis. And uh, now our colleague, Mr. ja nüüd järgmisena saab sõna proua Šake, kes on kultuuri, hariduse ja meediakomisjoni liige meie parlamendis, palun suur tänu, ma tahaksin tänada härra presidenti ja kõiki teisi, kes selle seminari korraldasid, minu meelest on märkimisväärne, et me oleme kõik siin koos ja väga tore on näha siin äh, nii paljude aastate Saharovi auhinna laureaate. see on suureks inspiratsiooniks see tuletab meile meelde, kui suurt mõju võivad üksikisikud äh, nii paljude inimeste elule omada, inimesed, kelle, kelle nimesid me ei tea, keda me ära ei tunne võib-olla, aga kelle eest teie võitlete. Te olete äh, kindlasti väga olulised äh, osad meie töös inimeste elu parandamiseks. lisaks kultuuri, hariduse ja uue meediaga tegelemisele tegelen ka palju Euroopa välispoliitika ja rahvusvahelise kaubanduse aspektidega ja sellest vaatevinklist ma siis paari sõnaga räägiksingi nüüd tehnoloogiast ja inimõigustest. me elame praegu väga sügavate muutuste ajastul tuletame meelde kahe tuhande üheksanda aasta Iraani valimisi, kus me nägime oma silmaga pealt seda, kuidas väga paljud vaprad inimesed tulid tänavatele ja küsisid, mis sai nende häältest. Iraan on täna riik, kus äh, ametivõimud üritavad äh, üles ehitada niinimetatud halal internetti, see on sarnane sellele internetile, millest rääkis mm, Andrew Hiina puhul ehk teisisõnu internet, mis on täielikult ametivõimude kontrolli all Indias ja Hiinas äh, näeme me samuti internetikasutuse puhul väga kõrget ähm, ähm, tsentraliseeritust, aga ka Põhja-Aafrika sündmused on siis näidanud meile, milline on uute meediavahendite mõju. aga ka meie enda ühiskondades on inimestel võimalus koonduda, vaatamata nendele lõhedele, mis muidu võiksid nende vahel esineda üksikisikutele on antud äh, väga suur võim, võim, mida neil kunagi pole olnud, võimumonopol on murtud ja see on toonud uusi väljakutseid muidugi ja see mõjutab oluliselt meie endi demokraatlikke erakondi, eh, ühiskondi, eh, nii nagu see mõjutab ka neid ühiskondi, mis on tugevama surve all. inimõiguste eest võitlemine on selgelt üle kolinud internetti. mina kuulun erakonda, mille nimi on T kuuskümmend kuus, mis kaks aastat tagasi hääletas selle poolt, et internetile juurdepääs on inimõigus. esialgu äh, kergitati selle peale üsna palju kulme, et äh, kas see pole mitte põhiõiguste äh, väärtuse vähendamine, kui selliseid väärtusi sinna hulk, hulka äh, arvatakse, aga tegelikult puudutab see väga palju inimeste põhiõiguse in-, äh, juurdepääsu informatsioonile, võimalus äh, tabudest läbi murda nendes ühiskondades, kus võib-olla on raske rääkida naiste reproduktiivõigusest nendes ühiskondades, kui inimesed üle interneti saavad äh, jagada info, informatsiooni, mida nad ei taha ametivõimudega jagada. pressi, äh, meediavabadus äh, rajaneb ka täna väga palju interneti vajadusel, aga ka koondumisvabadus näiteks. me elame ühiskonnas, kus inimesed saavad täna kirja panna inimõiguste rikkuse, rikkumised ja kajastada neid ja ei saa enam äh, väita, et selliseid asju pole kunagi juhtunud. Äh, kaamerad on absoluutselt igal pool üleval, see on muidugi nii positiivne kui teinekord ka negatiivne. aga igal juhul mõjutab see oluliselt seda, kuidas me läheneme inimõigustesse. enne parlamendisaadikuks saamist äh, töötasin mõnda aega Rahvusvahelises Kriminaalkohtus Jugoslaavia küsimuses, tegelesin siis sõjakurjategijate kohtuistungitega, lugesin tunnistajate seisukohti ja ma tean, kui olulised olid näiteks videod ja salvestused, need olid tohutu väärtusega, me pidime siis neid tunnistusi võrdlema teiste seisukohtadega. sellest on möödas kõigest kakskümmend, viisteist aastat, kuid kujutage ette, kui palju neid äh, videoklippe tunnistustega on täna, palju rohkem kui tollal ja tuleb rõhutada ka seda, et, et need, kes on rõhutud, need, nendel on nüüd võimalus teineteiselt õppida ja teineteisega arvamusi vahetada ja see pakub väga suuri võimalusi. me teame, et väga palju inimesi on suisa piinatud selleks, et välja selgitada nende salasõnad. Ben Ali valitsus Tuneesias oli ilmselt kõige nutikam uute tehnoloogiate kasutaja inimeste äh, Eh, persona-, eh, privaatinfo saamiseks läbi interneti. Süürias eh, küll julget-, julgustati inimesi eelmisest kevadest, nii nagu ka Aserbaidžaanis, kasutama meediaid, aga sellepärast, et saada ülevaated lihtsalt selle kohta, et kes räägib kellega. selle üle tahti kontrolli, taheti kontrolli saada. ja praegu meie oleme siin koos ja samas on Euroopa ettevõtted, kes eh, on Süürias tegutsemas tsentraliseeritud andmekeskuste loomisega eh, sellistes riikides nagu Iraan ja Bahrein tegutsevad nad samuti. me teame näiteks, et Iraanis äh, on vähemalt pooltele pool, poliitvangidele esitatud väljatrükid nende emailidest, aga isegi Ühendkuningriigis ja Euroopas hakati rääkima sõnumite edastamise piiramisest, kui meeleavaldustel asjad natukene tuliseks läksid. mida siis kokkuvõtteks öelda? poliitikutena peame olema väga ettevaatlikud, et me ei hakkaks üle reguleerima Internetti ja meil ei peaks olema mingisugust kujutelma, et me suudame asju siin poliitikutena ajada üksinda, me peame kaasama ka ettevõtted ja inimõiguste kaitsjad ise äh, läbi äh, mitmete huvipooltega platvormidega, platvormidega kuid mõned küsimused nagu demokraatlik kontroll ja võimude lahusus ei tohi meil kunagi minna silmist, meil on vaja usaldusväärset informatsiooni ka ohutasemete kohta küberkeskkonnas, selleks et mitte üle reageerida ja piirata avaldatud internetimaailma, meil on vaja läbipaistvust tagada ettevõtete osas, selleks et teada, kes ekspordib kuhu ja mida, selleks, et tagada see, see, et me enesellegi teadmata ei aitaks rõhujatele kaasa see peab peegelduma ka meie kaubanduspoliitikas konkreetselt. aga me peame vaatama ka seda, kuidas arenevad äh, tehnoloogiad ja mõtlema sellele, milliste tulemusteni need tehnoloogiad võivad teinekord viia. me peame oma töös olema usaldatavad, me ei saa õõnestada oma välispoliitikat ja oma strateegilisi inimõigusalaseid ees, inimõigustealaseid eesmärke, kasutades Euroopa Liidu põhiseid öö, äh, tehnoloogiaid. meedia, internet on äh, muutnud väga palju meie elus, aga ei ole muutnud sugugi seda, et mis on inimeste põhiõigused. suur tänu! Thank you, Mrs Shaki and now we have listened suur tänu, proua Šake. oleme ära kuulanud need huvitavad ettekanded ja järgmisena Saharovi preemia laureaadid kolmelt erinevalt kontinendilt. esimesena proua Litviina kahe tuhande neljanda aasta võitja. palun, sõna on teil. Okay. viis minutit. tere päevast, ma räägin vene keeles. kõigepealt tahaksin ma tänada teid selle eest, et mul on võimalus siin väga olulisi, olulise auditooriumi ees kõneleda oma elukutsest ning probleemidest minu kodumaal. Nende probleemide kontekstis, mis on seotud interneti ja sotsiaalvõrgustiku arenguga, tahaksin ma rõhutada, et mittedemokraatlikes riikides on see enneolematu võimalus pääseda juurde infole, seda infot ka laiali saata, sest mittedemokraatlikud režiimid eksisteerivad suuresti tänu sellele, et neil on infomonopol. Nad suruvad peale oma propagandat läbi oma meediakanalite ja seetõttu on inimestel väga keeruline teada saada, mis tegelikult seal riigis või ülejäänud maailmas toimub. tänapäeval tulenevalt majanduskriisist võib täheldada Valgevenes üsna positiivseid arenguid. meieni jõuab ka tsenseerimata uut infot, mis annab uut jõudu juurde ajakirjanikele, aitab sõltumatuid ajakirjanikke mõista, kui oluline on nende roll. ning see aitab neil teha oma tööd paremini, nad saavad paremini kätte infot ka oma kodumaalt ning saavad seda paremini levitada. seega in-, internet aitab meil infot vahetada, täpset infot. võimud on interneti levikule reageerinud, reageerinud interneti aktivismile ja seda läbi uute õigusaktide ning läbi selle, et üritatakse internetti kontrollida. tänapäeval Valgevenes. peavad kõik internetipakkujad ennast registreerima riiklikes ametites. internetikohvikud näiteks peavad ennast registreerima eh, ning seal selleks, et internetile juurde pääseda, tuleb näidata ka oma passi. kasutatakse ka musti nimekirju seal on kolmkümmend, musta, mustades nimekirjades on kolmkümmend kategooriat, mille järgi inimesi sinna pannakse. Valgevene partisanid näiteks ja kõik muud sellised liikumised on seal nimekirjas sees. juurdepääs nendele võrgu äh,, internetileheküljele, külgedele on keelatud. loomulikult seeläbi üritatakse kontrollida internetis toimuvat, aga endiselt on olemas ka vabu infovahetustsoone. tänu internetile on meie riik ja võib-olla ka terve maailm suutnud jär-, jälgida seda, kuidas kulgevad kohtuprotsessid, nagu näiteks kas või see, mis Beljatski vastu täna toimub. blogide pidamine aitab inimestel jälgida seda, mis seal toimub ja reaalajas. teine huvitav aspekt Valgevene juures on see mobiliseeriv funktsioon. viimase presidendivalimiskampaania ajal võis täheldada protestiliikumist seda, et inimestel oli võimalus ühineda tänu uutele tehnoloogiatele. selle tulemuseks olid demonstratsioonid ning seda kutsuti sotsiaalvõrgustiku revolutsiooniks. inimesed, kes on ühel meelel, lepivad kokku kohtumise ajas ja kohas ning lähevad vaikselt sinna, mõnele väljakule, tänavale Nad käivad seal ringi ilma mingite loosungiteta või müra tegemata. ametivõimud loomulikult olid tulivihased ning reageerisid karmilt. ning seega me mõistsime, kui palju nad kardavad sellist liikumist, seda, et inimesed ühinevad. internet on Valgevenes võimaldanud meil avaldada solidaarsust rõhutud inimeste vastu me oleme kirjutanud petitsioone, äh, kogunud äh, raha vangistatute peredele, poliitvangide peredele või tagakiusatud, režiimi poolt tagakiusatud inimeste peredele. viimasel ajal on kõige rohkem muret ja hirmu tekitanud see enese poolt kehtestatud isolat-, isolatsioon, mida riik võib äh, tekitada. internet on seotud minu kodumaal demokraatlik, muutustega demokraatia suunas. ma ootan päeva, mil me oleme vabad ja loodetavasti minu kodumaa ei muutu enam kunagi selliseks suletud te territooriumiks, kus info ei liigu. seega minu jaoks on olulise, oluline just juurdepääs infole, infovahetus ning see, et minu kodumaa inimesed pääseksid juurde ka, ka internetile, suur tänu! suur tänu! kuulsime olukorra kohta Valgevenes, selle kohta, kui raske on Valgevenes interneti avarusi kasutada. Läheme edasi järgmisele mandrile, Aafrikasse ning sõna saab proua Ibrahim, kes on Nigeeriast pärit äh, jurist ja on võidelnud väga palju naiste õiguste eest. Teil on sõna, palun um,. suur tänu, Euroopa Parlamendi president, äh, president, asepresident, äh, parlamendisaadikud, eriti inimõiguste alakomisjoni liikmed, suur tänu, et annate meile järjekordse võimaluse teiega äh, rääkida ja jagada kogemusi. ma tahaksin lühidalt peatuda kolmel. ja mul on väga hea meel vastata siis pärast ka küsimustele ja vastustele. homne päev kuulub nendele inimestele, kes oskavad kahte keelt. tehnoloogia keelt ja teaduskeelt. ja ma arvan, et naised peaksid olema esirinnas äh, homses maailmas, just nimelt arenguriikide naised. ja suur tänu, et te jagate meiega tehnoloogiat, eriti kommunikatsioonitehnoloogiaid. teine märkus, mille siinkohal teeksin, see puudutab äh, seda mõju, mida naised omavad äh, selles uues digitaalses maailmas. ja mina arvan, et selleks, et äh, meie ühisest homsest kujuneks äh, selline, mille üle me kõik uhkust tunneme, peavad kõik na-, peavad naised olema kaasatud sellesse homsesse, kõikides tehnoloogia tasandil, mobiiltelefonist raketiteaduseni aga loomulikult oma kodukülades alustame me väiksemal skaalal. aastakümneid ja põlvkondi oleme me võidelnud lihtsa kirjaoskuse eest. ka see eesmärk on olnud äh, väga raskesti saavutatav. aga kirjaoskus mõjutab äh, meie külades väga paljud. Need võimetud, hääletud, kirjaoskamatud ja vaesed on leidnud siiski läbi telefoni endale nüüd uue võimaluse. Telefon võrdub meie majandusliku võimuga. naised võivad minna näiteks turule ja turul äh, saavad nad siis võrrelda omavahel hindasid. nii et äh, näiteks äh, maisi või, või pähklite hinda saab ta võrrelda näiteks taludes neid asju tootva inimesega, naisega, kes seal talu perenaisega, et kui palju tema on võtnud selle eest ja kui palju võtavad siis lisa öö, vahendajad. ma olen ise seda näinud. näiteks ühes Mägikülas eh, nägin ma, et üks naine võttis telefoni ja ma küsisin, mis siin toimub. terveid põlvkondi oleme võidelnud ignorantsuse ja kirjaoskamatuse vastu. ja see eesmärk on saavutamata aga samas ma nägin, et ta oskas telefoni peal numbri valida, et kuidas ja ta ütles selle peale, et aga ma pean vähemalt ära õppima eh, tähestiku A-st eh, Ü-ni, et ma saaksin eh, oma laste nimesid lugeda telefoni pealt. enne ei olnud see üldse võimalik neid panna lugema, sellepärast et nii naised kui ka mehed arvasid, et haridusest ei ole üldse mitte mingisugust kasu. Nad ei osanud isegi ühest kümneni lugeda. aga läbi telefoni äh, peavad nad ära õppima selle, et millised on numbrid ühest kümneni. ignorants ja haridus, mis jäi kättesaamatuks põlvkondade kaupa, on nüüd paari aastaga lihtsalt äh, maad võtnud. tulevikutee, see, kuidas me jõuame inimväärikuseni, ükskõik kummale sugupoolele ükskõik millisele rassile, ükskõik millise nahavärviga inimesele, kust iganes me oleme pärit, üks ühendav lüli tulevikuks on mõista tehnoloogia keelt ja teaduse keelt. suur tänu! Thank you very much, Mrs Ibrahim and now suur tänu, proua Ibrahim ja nüüd härra Wei Xingsheng äh, Hiinast, palun, palun. mul on väga hea meel olla Euroopa Parlamendi ees ja rääkida internetist pärast Araabia kevadet äh, kõik saavad aru, et internetiga on võimalik inimesi koondada ja tegemist on hea meetmega läbi viimaks revolutsiooni. juba umbes kümme aastat tagasi said Hiina inimesed aru interneti tähtsusest ning hiinlased on olnud internetis väga aktiivsed tihti on neil võimalik sundida valitsust äh, mingitest ideedest loobuma interneti kaudu. näiteks mõned äh, kuud tagasi äh, Hiina valitsus vangistas kunstniku Ai Weiwei ja siis hiinlased alustasid internetis liikumist, nõudmaks valitsuselt Ai Weiwei vabastamist. ja isegi praegu Hiina valitsus üritab teda uuesti vangistada, Äh, kuid äh, koondusid veelgi rohkem inimesi, üle kümne miljoni inimese koondus äh, selleks, et võidelda Ai Weiwei vangistamise vastu, nii et internetist on saanud üks tähtsamaid vahendeid selleks, et inimesed saaksid oma häält kuuldavale tuua. Lääne ettevõtted, mis interneti lõid, aitavad äh, hiinlasi, kuid see kõik ei ole alati positiivne. Hiina on üks esimesi riike, mis äh, kasutab internetis tsensuuri äh, kui tsensuuri teostamiseks vajalikku tehnoloogiat Hiinale müüsid lääne ettevõtted ja Yahoo ja Google andsid Hiina valitsusele ka informatsiooni inimeste kohta, kes kasutavad internetiallikaid tõenditena kohtus ja see ei aidanud neid julgeid inimesi, kes äh, üritasid häält tõsta ja oma mõtteid avaldada. nii et äh, poliitikud ja läänemaailma ettevõtted peaksid aru saama, kuidas tehnoloogiaga kuidas mõni valitsus võib tehnoloogiat ka vääriti kasutada. Äh, diktaatorlust mainiti siin juba mitu korda internetis ei ole täielikku vabandust. valitsus kontrollis neid ja seda kõike aita-, sellele kõigele aitasid kaasa lääne ettevõtted. minu Hiina sõbrad palusid mul seda mainida, nimelt seda, et lääne ettevõtted toetasid Hiina valitsust äh, ja neid diktaatorlikke riike, mis üritasid äh, takistada oma inimestel oma arvamust vabalt internetis avaldada. valitsused ja riigid peaksid liikuma ikkagi ettepoole, mitte tegema samme tagusi, tagasi, näiteks USA valitsus peab läbirääkimisi Hiina valitsusega ja seda eriti just finantsküsimuste osas ja siiamaani on nad nendel läbirääkimistel täiesti kõrvale jätnud inimõiguste rikkumise. Hiina valitsus lihtsalt ei kuula lääne riike ning lääne inimõiguste eest võitlejad äh, kurdavad, et kui nad tahavad rääkida inimõigustest, siis mitte keegi ei kuula neid. Hiina valitsus täiesti eirab neid nii et äh, see olukord on väga tihedalt seotud finantsolukorraga. minu Hiina sõbrad palusid mul teile öelda, et esiteks Hiina valitsus ei äh, päästa lääneriike, sest ta peab neid vaenlasteks. teiseks, inimõigused on põhiväärtused ja ma loodan, et lääneriigid ei loobu oma põhiväärtustest, te soovite äri ajada, te soovite kasumit teenida, te soovite heaolu suurendada, kuid ärge unustage põhiväärtusi, inimõigusi. mu sõbrad soovisid, et ma mai-, meenutaks teile seda ma ei esinda siin muidugi mitte kõiki hiinlasi, kuid suurem osa hiinlastest on väga julged äh, Nad loodavad, et Hiina saab asuda demokraatia teele. Araabia kevad ja hiinlaste jõupingutused kindlasti aitavad meil sellel teel ja need viimased sündmused meenutavad lääne valitsustele, et ei ole mõtet ainult lühiajaliselt asju vaadata, tuleb mõelda ka pikaajalistele eesmärkidele meil on väga palju asju, mille üle järele mõelda, mille üle muretseda ja lääneriikide valitsused ei saa aru, et äh, ka meil on samasugused soovid nagu teil. kui te meid ei toeta, ja äh, siis kuidas meil on võimalik teiega suhteid luua tulevikus, kui me oleme demokraatia teel? kui te ei mängi äh, aktiivset rolli meie toetamisel, siis te kaotate hiinlaste armastuse teie vastu. sajandeid on hiinlased imetlenud teid inimõiguste ala, alase võitluse eest, kuid viimasel ajal oleme teis pettunud. ma loodan, et meil on võimalik tõesti üksteist toetada selleks, et maailm muutuks paremaks ja meil oleks vähem konflikte. suur tänu! suur tänu! härra Xinsheng ja järgmisena annaksin ma sõna meie panelistidele, et võib-olla ühe minutiga reageerite eh, sellele, mida ütlesid Saharovi auhinna laureaadid ja pärast seda saavad siis eh, sõna ülejäänud külalised, härra Collins, võib-olla soovite teie midagi öelda? suur tänu! ilmselt nii nagu ka kõik teised äh, äh, oli väga inspireeriv minu jaoks see, mida kõik eelmised laureaadid on öelnud. tahaksin kinnitada äh, ainult seda, et me ei ole mitte kunagi Hiinas andnud kasutajate kohta informatsiooni üle valitsusele. ma tahan teile seda lihtsalt kinnitada, teised ettevõtted võib-olla on seda teinud, aga meie enne, kui me oma teenused seal avasime, leppisime me selles kokku, et me ei edasta sellist infot ja nagu te teate, eelmisel äh, aastal me siis peatasime oma tegutsemise nende tulemustega, millega te olete ilmselt kursis, aga inspiratsiooni sain palju. mida ma sellest õpin? see on see, et tegemist on võitlusega, mil, mille võivad võita nii valitsused kui ka aktivistid, kuid selleks on vaja teie siin saalis olijate pidevat surveavaldust Te peate seda võitlust jätkama nende inimeste nimel, kes sõna otseses mõttes meist õnnetumas olukorras on. suur tänu, kas keegi soovib veel? proua Šake. Mm, ma arvasin, et võib-olla saavad sõna veel teisedki kõnelejad. teen väga lühidalt. minu meelest on väga kasulik ja, ja, ja kinnitav äh, see, et äh, kõige olulisem on Euroopa usaldusväärsuse säilitamine inimõiguste alases võitluses, selle eest olen ma võidelnud ka siin kojas. Need väärtused, mida eksporditakse siit valitsustel, see info, mida eksporditakse siit äh, valitsustele, politseiaparatuurile, ametkondadele, riigiettevõtetele ja kellele iganes, kes, kes selliseid äh, rõhuvaid režiime toetavad, peab lõppema ja me ei saa keskenduda ainult tehnilistele standarditele jah, on tehnilised standardid, mis äh, seovad neid ettevõtteid, kes toodavad selliseid telefone, nagu praegu tooda-, tooda-, toodetakse. ja loomulikult seaduspäraselt peab teinekord äh, kuulama pealt inimeste vahelisi kõnesid, näiteks nagu kui mõni laps läheb kaduma või, või on avalanšis kaduma jäänud suusataja. aga loomulikult kõike tuleb näha kontekstis kas tegemist on õigusriigiga, kas võimud on lahutatud selles riigis ja kas siis on politseiüksustel lubatud kasutada pealtkuulamist, eh, mobiil, mobiilpositsioneerimist või kasutatakse seda näiteks selliste kohtade ülesotsimiseks, et kuhu tänavanurgale kogub rohkem kui kümme inimest ma olen proua Ibrahimiga nõus, et juurdepääs on väga oluline loomulikult avatud internetile ja selleks peab tooma, kaasama kõik inimesed, aga loomulikult eriti naised. ja seda ei tohiks kindlasti unustada, suur tänu. suur tänu, proua Šake. ja nüüd annaksin sõna öö, äh, Georg Kušivilile, kes on rahvusvahelise konflikti ja läbirääkimise keskuse esindaja suur tänu nende väga huvitavate ähm, sissejuhatuste eest. on äh, väga äh, hea, et me räägime tehnoloogiatest äh, inimõiguste kaitse kontekstis ja minu meelest me oleme jõudnud praegu punkti, kus ei tohiks kindlasti piirata inimõiguste Äh, tuleks kasutada teistsugust terminoloogiat inimõiguste eest võitlemisel, mitte enam Prantsuse revolutsiooni aegset äh, inimõiguste alast äh, retoorikat, me peaksime hoopis uue terminoloogia leidma selleks, et peegeldada seda, milline on uus maailm. rääkima rohkem uutest tehnoloogiatest, rääkima rohkem sellest, et kaasaegses maailmas on igaühe võõrandamatu õigus omada juurdepääsu tehnoloogiatele ja informatsioonile me kõik teame ju seda, et äh, teinekord on äh, halvatud äh, kodanike ja ametivõimude vaheline suhtlus ähm, sellepärast, et, et Äh, vaikivad partnerid ametivõimude jaoks on äh, näiteks telefonioperaatorid ja me tegelikult ei tea, kuidas see info nende ja valitsuste vahel liigub. ja väga paljudes riikides üritatakse väga oluliselt kärpida inimeste juurdepääsu informatsioonile. sündimas on maailmas, kus äh, läbi uue meedia manipuleeritakse inimesi, kus juurdepääs informatsioonile on valikuline ja rahvusvaheline üldsus peab sellistele arengutele vastu astuma ja reageerima ja minu ettepanek on, et miks mitte mõelda rohkem informatsioonivabaduse äh, seadusesse kirjutamist, äh, pean silmas siin rahvusvahelist inimõiguste hartat, miks mitte kirjutada see õigus äh, informatsiooni vabalt levitada ja omada juurdepääsule informatsioonile. suur tänu. Ugandast. Mirjam Blanke. Äh, suursaadik, kas te soovite sõna võtta? Thank you. meil on praegu veerand tundi äh, arva, arvamuste vahetusega, aga ma ei ole sõna soovinud, ütleb proua suursaadik. Please. Can you introduce yourself, please yes.? kui te sõna võtate, palun tutvustage ennast. mina olen Šikman Serbiast Otpori liikumise esindajana vastupanuliikumine, eh, mis eh, kukutas Miloševitši ja pärast seda lõime me mittevägivaldsete mm, taktikate keskuse ja olengi nüüd siis eh, selle keskuse koolitaja. koolitame väga paljusid riike, Ukraina, Moldova, Mal-, Malediivid, Venezuela, Egiptus hiljuti, Venezuelas kahe tuhande kaheksandal aastal. Liibanon, kui nad saatsid välja Süüria äh, armee sealt ilma ühegi kuulita, me, meie keskendume mittevägivaldsetele meetoditele. ja mi-, me, minu meelest uus tehnoloogia on ka teatud äh, lõks. jah, virtuaalmaailm on võib-olla vaba ja aga selles virtuaalses maailmas on oma vaenlast äh, lüüa palju lihtsam kui reaalses maailmas, aga reaalses maailmas tuleb ta lõpuks ju lüüa, selleks et midagi muutuks. ja meie meelest on uued tehnoloogiad ainult vahend selles võitluses, seda kirjeldasid ka teised paneeli liikmed ja minu meelest nii see peakski jääma see on vahend, mis on tõhus ja kasulik, kuid siiski kõigest vahend. ja võib-olla heidaksin äh, uut valgust sellele, mis toimub praegu. Äh, Serbias äh, konflikti ajal oli internet mähkmetes alles. aga mis oleks juhtunud siis, kui meil see sotsiaalne meedia oleks olnud arenenum? ma tean, et ilmselt äh, oleks jäänud paljud lahingud pidamata, sellepärast et inimesed oleksid lihtsalt internetis kogu aeg, mängiksid arvutimänge ja ei olekski huvitatud Miloševitši kukutamisest. aga nüüd sündmused Süürias. me viimastel kuudel oleme näinud seda, kuidas üle nelja tuhande inimese on elu kaotanud ja tegelikult mitte keegi selle peale ei reageeri või on need reageeringud äh, aeglaselt tulema. lihtsalt kardetakse kohe ülereageerimist, äh, enne seda veel Liibüa mina arvan, et Sahharov või pigem Sahharovi võrgustik peaks rohkem toetama mittevägivaldseid võitlusi, neid, kes hoiduvad vägivallast, kuid siiski võitlevad. kui me tahame, et meid saadakse edu, et ei korduks see, mis on kordunud Liibüas, Afganistanis, Iraagis, Kosovos ja mis loodetavasti Süürias jääb toimumata ja sellega ma nüüd lõpetan. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Please, could you introduce yourself, please? Sure. My, my name is Si Ping Huang and tere, minu nimi on Si Ping Hua ja mina olen olnud juba kakskümmend aastat inimõiguste aktivist. ning kakskümmend seitse aastat on mul ka internetikogemust. võib-olla olen ma siin kõige kogenum internetiga tegelenud inimene üldse, ma olin ähm, arvutisüsteemide juht mõnda aega. seetõttu pööran ma internetile väga palju tähelepanu ma tahaksin rõhuldada, et nii ärimaailm kui äh, poliitikamaailm läänes peaks keskenduma palju ka, palju ka sellele, kuidas aidata Hiina inimõiguste liikumist, selle asemel, et keskenduda teistele asjadele. paar aastat tagasi näiteks tegi koostööd Hiina valitsusega Yahoo ning selle tulemusena saadeti vanglasse mitu inimest Hiinas, kaasa arvatud tuntud äh, aktivist Shi Tao, kes teenis nii välja kümneaastase vanglakaristuse. ma tean ka väga hästi, et isegi Google mitu kuud ennem seda, kui nend-, äh, nend-, nad, äh, nende interneti Google'i ähm, kont-, kontotesse häkiti, meie inimõiguste aktivistid teadsid juba mitu kuud varem, et seda hakatakse tegelema. see, see tuleneb ähm, Hiina valitsuse koostööst nende high-tech firmadega, nagu näiteks Cisco, kes aitab eksportida tar-, riistvara Hiina valitsusele. kui dissident helistab tavalisest äh, telefonist, siis Hiina valitsusel kulub tema kättesaamiseks pool tundi, aga nüüd in-, tänu internetile on palju lihtsam dissidente vahistada ning see tuleneb just tehnoloogiast, mis on imporditud lääneriikidest, seetõttu soovin ma, et lääne inimesed ja lääne ettevõtted ja valitsused oleksid väga teadlikult sellest, millist tehnoloogiat saab kasutada ka kurjadel eesmärkidel. suur tänu! Thank you very much. Thank you. Please. Two more. Oui. You have the floor. Thank you. Oui, bonjour, Olivier Basile, reporter sans mina olen äh, Olivier Basil äh, Piirideta ajakirjanike organisatsioonist, ma räägin lühidalt, äh, see sõda ja sõda see on ju, on, sellel on kaks rinnet, kõigepealt tekstirinne ja siis tehnikarinna, rinne. teksti osas äh, äh, me töötame natukene mitteametlikult, me nimelt äh, tahame pöörduda ametlikult Euroopa Parlamendi poole, sellele on viis laureaati praegu alla kirjutanud, aga ilmselt päeva lõpuks on neid äh, inimesi rohkem, me tahaksime paluda, et Euroopa Parlament ei kirjutaks alla aktale. Äh, me tahame, et homse interneti huvides te mõtleksite, selles on põhimõtteline äh, Äh, tekst, see on küll kaubanduslik tekst, kuid see mõjutab oluliselt informatsiooni- ja meediavabadust. ja Euroopa Parlamendil on võimalus saata siit väga selge sõnum välja, teil on suurepärane võimalus äh, äh, sõna võtta. praegusel kujul akta, palun ärge võtke seda vastu. me teame, et Euroopa Parlamendi töö on küll keeruline, kuid meisse ei suhtuta teinekord äh, väga hästi. Te võiksite koos ettevõtetega võtta ühiskohustusi, mis läheksid kaugemale kui lihtsalt kavatsused või mingisugused hartad, et te võtaksite midagi väga konkreetset eh, vastu, mis piiraksid komisjoni tegevust. Te ei saa ju öelda, et te võitlete inimõiguste eest, kuid samas läbirääkimistel, kaubandusläbirääkimistel esimese viie minutiga te ütlete, võtate inimõigused sellest arutelust välja Äh, sellel ei ole mitte mingisugust äh, mõtet, äh, ega me sellega, kui me inimõigustest räägime, ei tapa neid turge. praegu on osalt neid inimesi, kes toetavad avatud instrumenti, kus kõigil on võimalik osaleda, kus vabaühendused saavad osaleda ja nii edasi ja teisalt tehnoloogia, mida müüvad maha needsamad inimesed selleks, et kõikidel riikidel äh, oleks võimalik oma internet luua, nii-öelda internetimaailmas luua näiteks Hiina intranet ja tulevikus on siis asi nii, et Ameerika intranet on hoopis teistsugune kui Hiina intranet nii-öelda. ja sellel kõigil on mingisugust mõtet ja ma tahaksin lõpetada. see sõda on ka tehnoloogiline. me rõhutame just nimelt Sahharovi nimel, et Euroopa öö, ähm, pööraks ja äh, paneks rohkem raha open source tehnoloogiatele selleks, et minna mööda tsensuurist. me peame äh, vahe, äh, eraldama vahendeid selleks, et võidelda nende tehnoloogiate vastu, kuid samas me maksame nendele ettevõtetele, kes praegu selliseid tehnoloogiaid välja kujundavad. ei ole koherentne see tegutsemine. ja veel kord, Euroopa Parlament võib minu meelest algatada ühe väga olulise sammu, nii et äh, me pöördume teie poole, ärge kirjutage aktale alla. Äh, näidake sõnumit, et ühes Euroopa äh, rahvast esindavas parlamendis selline akta, niimoodi läbi räägitud akta läbi ei lähe. suur tänu selle uue mõõtme eest, mille te meie arutelustesse tõite, aga järgmine kõneleja, palun uh, mina olen äh, äh, Iraani inimõiguste eest võitleja ökologist siin äh, Belgias, ehk teisisõnu, ma olen põgenik Iraanist. täna hommikul ma mm, avaldasin kahetsust selle üle, et Iraani esindajat ei ole, aga mul on vähemalt hea meel, et proua Shake on kohal ja et äh, tema Euroopa Parlamendi saadikuna tunneb Iraani eh, olukorda väga hästi ja ta võttis väga ilusti sõnas selles küsimuses ja rääkis Iraani inimõiguste hullust olukorrast väga õigesti, aga mul on üks küsimus meie Google'i sõpradele. kuivõrd eh, jah, tehnoloogia on arenenud, see on positiivne, kuid teinekord on see ka väga ohtlik. näiteks Google ei pööra väga palju tähelepanu äh, Äh, araabiakeelsetele lehekülgedele. Iraani rahvas ei usalda neid. nimelt äh, siin täiesti teinekord võib äh, selle üle lausa sõda puhk-, puhkeda Iraani ja araabia rahva vahel. Ah, vabandust äh,, Pärsia lahe nimetuses on probleem, miks äh, Google on võtnud siin vaba voli endale muuta Pärsia lahe nime. kas ei oleks võimalik peatada kuidagi äh, salateenistuse töö Iraanis äh, läbi äh, selle, et ei lubata ühend-, andmete edastust internetikasutajate kohta? proua asepresident, enne kui ma annan paneeli esindajatele sõna vastamiseks, kas on veel teisi, kes sooviksid praegu sõna võtta? tundub, et mitte. annaksin sõna härra Collinsile ja pärast seda siis äh, teistele paneeli liikmetele, härra Collins, palun. Thank you, thank you uh.... suur aitäh. tõstatati paar küsimust Google'i kohta. ma ei ole rahva ees eriti palju harjunud kõnelema, aga ma olen tähele pannud üldiselt, et meie kohta on inimestel alati palju küsimusi, väga tore. Iraani härra küsimus. meil on väga keeruline teenust pakkuda riigis, kus äh, internetivõrku kontrollib valitsus. me, meie omad ei ole need kaablid, me ei saa oma teenust pakkuda ilma äh, võrguteenuse pakkuja koostööta. ma arvan, et te viitate siin selle merenime puhul Google Mapsile. ma vaatan selle olukorra üle, ma olen vägagi teadlik sellest, et ähm, riiginimed või mere või, või mingid muud nimed, on mõned sellised, mille üle riigid on palju vaielnud ning eks me vaatame selle asja üle, ma räägin teist, teiega sellest hiljem. siis see, need kokkupõrked Iraani julgeolekujõududega, koostöö nendega, ma võin teile kinnitada, et Iraani julgeolekuinimestega meie koostööd ei tee. aga me räägime veel hiljem kahe silma vahel. paar märkust veel mul on eraldi palve. see puudutab üsna lihtsaid meetmeid, mida institutsioonid nagu Euroopa Parlament võib vastu võtta. ma nõustun näiteks täiesti selle tehnoloogia ekspordialase sõnavõtuga. Holland on hakanud nüüd äh, hakkama, hakanud nüüd keelama sellist, äh, sellise riistvara importi, eksporti. aga ma toetan ka seda, et inimõiguste deklaratsiooni osas, osaks peaks olema ka internetile juurdepääs. Äh, samuti on probleemiks WTO, mõningad riigid kasutavad tsensuuri ka kaubanduspärssimise äh, eesmärkidel, seetõttu on oluline ka see äh, küsimus kaubandusläbirääkimistel. aitäh ja ma räägin meie Iraani sõbraga veel hiljem. härra Padulfat, palun. paar asja. kas interneti infole juurdepääs peaks olema inimõigus? põhimõtteliselt artikkel üheksateist praegusest äh, inimõiguste deklaratsioonist tagab äh, sõnavabaduse, juurdepääsu infole ja nii edasi. seega minu arvates on inimõigused internetis juba tagatud, kirja pandud pragmaatilisemalt öeldes, siis kui mingisugune ÜRO foorum äh, peaks hakkama rääkima internetivabadusest, siis see hääletus, ma arvan, kaotataks ja see ei oleks ka tore. alates umbes kahe tuhandendast aastast on inimõiguste resolutsioonid tavaliselt hääletusel tagasi lükatud. üheksakümnendatel aastatel see nii veel ei olnud, aga viimase kümne aasta jooksul küll see näitab seda, mis toimub üldiselt äh, maailmas. Äh, varasematel aegadel näiteks äh, Aafrika riigid hääletasid inimõiguste resolutsioonide poolt, nüüd aga vastu. seetõttu on sellised inimõiguste resolutsioonid kahtlane asi ÜRO-s. nüüd need ettevõtted ja nendega ko-, teht-, ne-, nende poolt tehtav koostöö, kõik teavad ju Ciscot ja Nokiat ja Siemensit, kes ekspordivad äh, Hiinasse ja, ja, ja Iraani. nüüd hakkab aga olukord muutuma, mitmed ettevõtted on otsustanud, et nad kõigepealt vaatavad üle, millistele lepingutele nad ikkagi alla kirjutavad. Londonis osalesin ma eelmisel nädalal konverentsil ning seal öeldi mulle, et ettevõtted on viis lepingut viimase kuu jooksul tagasi lükanud Hiina, Hiinaga. Um, ähm samas süveneb ikkagi trend, et äh, hankeid hakatakse tegema Hiinast, mitte suurte, suurtelt Euroopa ettevõtetelt. siis repressiivse internetitehnoloogia eksport. on leitud, et tehnoloogiad, mida kasutavad repressiivsed režiimid, neid eks-, Äh, neid tehnoloogiaid ekspordivad väikesed ettevõtted Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, kes teavad täpselt, mida nad teavad, äh, vastuvõttev riik on neile täpselt öelnud, mida neil tarvis on, äh, Süüria siseministeeriumis töötavad nende insenerid praegu, et hallata seda tehnoloogiat, seega probleemiks ei ole need suured ettevõtted, kellest, keda kõik ründavad, vaid on üsna kindel arv väikeseid ettevõtteid keda võib hakata vabalt ründama Euroopa Komisjon. sest nad äh, tegelikult rikuvad ka suurte telekomi ettevõtete kaubandushuve. minu arvates tuleks nad isoleerida ja need sihtemärgiks võtta. Äh, Bloombergiga koostöös oleme me sellist infot ka välja andnud ning, äh, ning ma soovitan teil see, te see üle vaadata ärge äh,, samas kogu see interneti äh, temaatika on väga kiiresti muutuv ning ärge arvake, et see, mida Google'ist hiljuti siin räägiti Hiina kohta äh,, see praegu kehtib. suur tänu. ma teen väga lühidalt. jah. mul on väga meeldiv kuulata Google'i esindajat, kes ütleb, et ta toetab vaba internetti ja kõiki selliseid algatusi. meie inimõiguste kaitsjana, kaitsjatena peame seda väga tähtsaks loomulikult loodame me, et suured ettevõtted käituvad nii, aga ma märgiksin ära, et olukord alati selline ei ole. ainult siis, kui ettevõtteid sunnitakse, käituvad nad korrektselt. Cisco on hea näide sellest vabandust, ma kordan üle, me teadsime juba mitu kuud ennem teie ametlikku avaldust Google'i poolt, et meie kontodesse häkitakse sisse. meie aktivistid juba teadsid varem seda, et Hiina võimud häkivad sinna sisse. kuidas te seda varem ei teadnud ja, ja kui te teadsite, miks te inimestele teada ei andnud? see tekitas meile tõsist muret toona. mul on hea meel, et te nüüd ütlete, et probleem tõesti oli, aga aga aga isegi aasta aega te, ennem teie avaldust oli see probleem väga levinud. probleemiks on ka Yahoo. pärast skandaali, kus tänu Yahoo koostööle äh, Hiina võimudega saadeti dissidente vangi, ütles Yahoo, eraldas Yahoo umbes kakskümmend miljonit dollarit kompensatsiooniks, aga ma siin ei hakka, hakka üksikasjalikult rääkima, aga nad, nad soovisid lihtsalt kuidagi kahjusid peita, nad ei soovi kaotada oma turgu seal, neid ei huvita absoluutselt inimõiguste eest võitlejad, neid huvitab ainult nende aktsiahind. lõpetuseks minu isiklik tunnistus. kui mind arreteeriti Hiina salapolitsei poolt, siis Hiina võimud ütlesid mulle, Te võiks olla praegu Hiinas juba miljardär, teil on vaja ainult koostööd teha selleks, et üles ehitada see tulemüür. mina südametunnistusega inimesena seda ei tee. ma, nad, nemad aga ütlesid, et isegi suured lääne ettevõtted toetavad meid, miks mitte siis teie Äh, suured lääne ettevõtted tegelikult koosnevad väikestest inimestest ning nemad peaksid inimõigusi ikkagi tähtsaks pidama, suur tänu! Thank you so much uh,. Thanks to everyone for the wonderful interventions I suur tänu suurepäraste sõnavõttude eest, meie töö alles algab. on selge ju, et see teema äh, inimõigused, äh, julgeolek, haridus, kaubandus, eetika, välispoliitika äh, see on kõik antud temaatikaga seotud ning ma kutsun teid siin, nii vabaühendusi kui ettevõtjaid, kui eriti Saharovi preemia laureaate, üles tegema koostööd meiega siin Euroopa Parlamendis, et me suudaksime välja töötada mingisuguse Euroopa online vabaduse strateegia, aeg on selleks küps. olgu see kohtumine täna meie suhtlemise alguseks, mitte lõpuks, suur tänu! aitäh! ning nüüd on mul hea meel anda sõna härra Libor Vutšekile, meie asepresidendile, lõppsõnavõtuks äh, siin paleen arutelus. suur tänu, lõppsõnad selleks, et võtta kokku arutelu ja vastata mõningatele küsimustele, kust me alustasime, me rääkisime inimõigustest ja tehnoloogiast inimõigused, mõttevabadus, arvamusevabadus, informatsioonivabadus on põhilised inimõigused. ma arvan, et nendest õigude, õigustest tulenevad veel ka järgnevad äh, inimõigused, nagu kuuluda organisatsioonidesse, tulla kokku, meelt avaldada, olgu tegemist organisatsioonide puhul siis ametiühingutega või töövõtjate organisatsioonidega, tööandjate organisatsioonidega, tegemist on põhiliste inimõigustega ja nii, nagu paljud teist juba ütlesid, jah, tõesti, me oleme väga palju deklaratsioone vastanud, meil on ÜRO inimõiguste deklaratsioon, meil on Euroopas vastu võetud deklaratsioonid, samamoodi nagu ka teistes maailma osades vastu võetud deklaratsioonid. tulen selle juurde tagasi, mida ütles härra Pasar ka hommikul, et Euroopa mudel on lõhutud. ei, ma ei ütleks, et ta on murdunud, seda väärkasutatakse paljudes maailma osades, samamoodi nagu ka Euroopa Liidus. Te mainisite Ungarit, jah, tõesti, Ungari meediaseadus on ilmselgelt selle meie mudeli väärkasutamine. meil on probleeme Itaalias äh,, vaadake seda skandaali, mis äh, oli Briti meedias. jah, meil on olemas see mudel, ma ei usu, et see oleks nüüd lõhki, aga seda väärkasutatakse ja sellega tuleb tegeleda. siis te-, tehnoloogia. tehnoloogia areneb, äh, meie Serbia sõber äh, mainis, et internet oli lapsekingades äh, ja mainis seda, millist äh, rolli internet mängis opositsioonis inimõiguste kaitsmisel. kui mina olin inimõiguste eest äh, võitleja eksiilis seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel, siis ei olnud ei internetti ega mobiiltelefoni, isegi mitte faksiaparaate. nii et mida me tegime? me siis kas Viinis, Pariisis, Londonis või Münchenis äh, lihtsalt trükkisime välja teateid äh, ja kui ma olin Viinis, äh, siis ma üritasin neid artikleid nii-öelda salakaubana viia Tšehhimaale ja Poolasse siis tuli internettehnoloogia arenes, asjad läksid lihtsamaks ja nüüd on lihtsam inimesi koondada, liikumisi alustada äh, kõikide nende uute tehnoloogiatega, mobiiltelefonidega, interneti abil. ja vahel küsin ma endalt, äh, mis oleks saanud äh, kommunismist Nõukogude võimu all olevates riikides kui meil oleks olnud see tehnoloogia olemas, kas Nõukogude võim oleks säilinud või kas oleks see uus tehnoloogia kommunismi arengut siis kas pidurdanud või kiirendanud, nii et küsimus, millele pole vastust. nii et tehnoloogia kaasaegne kommunikatsioon võib mängida väga suurt rolli suletud ühiskondade avamisel äh, totalitaarsetes äh, režiimides. härra Novruzov mainis äh, Aserbaidžaani puhul seda, et mitte kõigil ei ole arvutit ja kõigil ei ole vaba juurdepääsu Äh, internetile. nii on olukord Aserbaidžaanis ja kui me küsime oma sõpradelt Aafrikas, siis nad ütlevad, et seal on olukord veelgi hullem, kõigil ei ole juurdepääsu internetile. nii et meil on vaja suurendada nii kiiresti kui võimalik juurdepääsu internetile, see on tähtis nii inimõiguste kaitsmiseks, aga ka tähtis hariduse edendamiseks ja naiste õiguste arendamiseks, et naised saaksid emantsipeeruda, nagu proua Ibrahim seda väga selgelt äh, välja tõi. ehk et naistel on võimalik siis vabaneda nendest piirangutest, mis neil praegu on. härra Novruzov mainis ka, et on kaks erinevat ühiskonda et on need inimesed, kellel on juurdepääs ja teised, kellel pole. ja viimase grupi puhul inimesed loevad lihtsalt seda, mida valitsus lubab avaldada, sellepärast et neil ei ole võimalik näiteks lugeda erinevaid äh, blogisid. nii et inimõiguste aktivistide puhul me võib-olla ei peaks mitte ainult muutma seda meediat, vaid me peaksime hoolitsema ka selle eest, et võimalikult palju inimesi saaksid juurdepääsu arvutitele ja internetile, selleks et saada siis vaba informatsiooni. ma arvan, et enamus meist või peaaegu kõik ütlesid, et internet Äh, muutis demokraatlikumaks ka sõnavabadust ja et äh, internetil peaks olema avatum iseloom. ma arvan, et me oleme kõik selles osas ka nõus. meie Hiina sõbrad või Iraani sõber mainis ka, et otse loomulikult äh, mitte igal pool ei ole seda võimalik teha, sellepärast et autoritaarsed ja totalitaarsed valitsused üritavad piirata seda vabadust sest kui piiratakse äh, vanamoodsa ajakirjanduse, raadiotelevisiooni, ajalehtede, äh, ajakirjanduse vabadust, siis tuleb äh, piirata ka internetivabadust. ja paljudel juhtudel lääne ettevõtted kahjuks aitavad neid pahatahtlikke režiime nii et me räägime siin moraalsetest küsimustest, eetilistest küsimustest, oma kaubanduspoliitikas me tihti tegelikult ei pea kinni nendest moraalsetest käskudest. tooksin näite vanadest aegadest, kolmkümmend, kolmkümmend viis aastat tagasi sest äh, see on tähtis nii Euroopa jaoks kui ka äh, Nõukogude ja vanade Nõukogude riikide jaoks. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal Helsingis oli meil kolm korvi nii-öelda, meil oli poliitiline koostöö, siis oli meil majanduslik koostöö ja kolmas äh, peatükk oli inimõiguste alane peatükk. ja sellega oli võimalik ka avada režiime, aidata inimõiguste liikumist Poolas, Tšehhoslovakkias, Ungaris, Nõukogude Liidus. nii et kui me räägime Sahharovi auhinnast, siis tõesti eh, Helsingi lõpp-, hetk oli see, kus Sahharov ja tema naine Jelena said öelda, et näete, see on seal kirjas, meie valitsus on sellele alla kirjutanud, on selle ratifitseerinud ja me soovime seal lubatud vabadusi. nii et me võiksime õppida sellest protsessist, kui me tegeleme selliste režiimidega nagu režiimid Aafrikas, Hiinas, Iraanis, meil tuleb leida tasakaal poliitiliste, strateegiliste huvide, julgeoleku, majandusliku koostöö ja inimõiguste kaitsmise vahel ning ka ühiskondade avamise vahel. aga probleeme on ka Euroopas, samamoodi nagu USA-s. kas peaks olema mingi võimalus juriidiliselt sekkuda teatud informatsiooni levitamisse või või siis, kui vabadusi piiratakse, mida me teeme pedofiilidega, mida me teeme neonatsidega, mida me teeme selliste eh, inimestega nagu Breivik, kas nendele inimestele tuleb tagada juurdepääs interneli ja kas nad võivad internetti kuritarvitada? kuigi see tuleb meile kõigile kahjuks kas peaks olema mingid õiguslikud meetmed äh, sekkumiseks? ma arvan, et ka nendest küsimustest tuleb rääkida. sellest tuleb rääkida koostöös vabaühendustega, selleks et me äh, säilitaksime informatsioonivabaduse, informatsiooni liikumise, kuid teiselt poolt demokraatial on ka vahendeid ennast kaitsta. mina isiklikult ei usu, et me peaksime olema nii haavatavad, et meie demokraatiat oleks võimalik kuritarvitada, et seda saaksid neonatsid või kurjategijad või terroristid teha. nii et meil tuleb äh, koostöös vabaühenduste, äh, seadusandjate ja ettevõtte ettevõtete esindajatega välja töötada nii-öelda käitumisjuhised, kus on tagatud informatsioonivabadus, infor-, vaba informatsiooni liikumine, aga kus meil oleksid ka kaitsemehhanismid demokraatia jaoks ette nähtud. ma ei taha nüüd sellega öelda, et äh, oleks vaja tsensuuri, ei, mitte mingil juhul, me ei soovi tsensuuri ei trükimeedias ega ka televisiooni jaoks või raadio jaoks, samamoodi mitte ka interneti jaoks, kuid ma arvan, et me peaksime otsima võimalusi, kuidas äh, informats-, vaba informatsiooni liikumine ja mõttevabadus äh, tagada niimoodi, et oleks kaitstud ka demokraatia. suur tänu! Thank you very much, uh, Libor, for this value. suur tänu, Libor! daamid ja härrad, ma tahaksin teid tänada teie osalemise eest ja teie väga huvitava panuse eest, see oli väga huvitav meie jaoks, meie töös siin Euroopa Parlamendis, me teeme koostööd aktivistidega ähm, ja aktiivsete kodanikega, ekspertidega, nüüd me teeme väikese pausi ja ma paluksin teil tagasi tulla siia täpselt kella neljaks, selleks et jätkata meie paneelarutelu.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 yeah. Good afternoon uh.... tere päevast, daamid ja härrad. tere tulemast tagasi konverentsile. järgmine paneelarutelu. mida juhin mina? minu nimi on Macmillan Scott. ma olen Euroopa Parlamendi asepresident. tegelen demokraatia ja inimõiguste teemaga. ja ma olin veel hiljuti Välisasjade komisjoni üks kõige kauem äh, Äh, teeninud äh, saadik. inimõiguste teemaga olen ma tegelenud pärast Berliini müüri langemist Põhja-Aafrikas, äh, pärast Mubaraki tagasiastumist olen ma käinud umbes kuus korda. mul on väga hea meel tänast õhtut juhtida. tutvustan teile kõnelejaid, aga kõigepealt tahaksin juhtida teie tähelepanu Ahmed Sami puudumisele siin, tema on noor Egiptuse aktivist, ta kirjutas meile esmaspäeval, kus ta ütles, et võttes arvesse Kairo dramaatilist olukorda praegu, tundis ta vajadust jääda kohale ja võidelda edasi inimõiguste eest. rääkisin sõbraga Tahriri väljakust e-, eile õhtul, olukord on endiselt väga pingeline ning ma olen kindel, et te kõik öö, toetate vägagi neid protesteerijaid seal, kes soovivad, et revolutsioon Egiptuses jätkuks. me kohtusime ka proua Kamelliga eelmisel nädalal, kes on ainuke naiskandidaat presidendivalimistel ning mis loodetavasti võimalikult kiiresti ei toimuvad. ta arreteeriti režiimi poolt laupäeval. loodetavasti olukord see on rahulik ning järgmise nädala valimised toimuvad heades tingimustes. kahju, et Ahmed Sami ei saanud siia tulla. aga meie poodiumil on kohal Sihem Benzedrin, kes on Tuneesia ajakirjanik, ta on töötanud pressivabaduse kallal ning sõnavabaduse kallal ning teda on rahvusvaheliselt ka tunnustatud. Radwan Seade, kellega ma kohtusin juba eile, ta on George Washingtoni uni-, ülikoolist ning Traditional Justice ajakirja toimetaja Silvana Arbia, kes töötab rahvusvahelises kriminaalkohtus ning kellel on rahvusvahelise kriminaalõiguse alal suured kogemused, loodetavasti see rahvusvaheline tribunal mängib järgnevatel kuudel olulist rolli. Carlos Westendorf, Madridi klubi peasekretär, endine Euroopa Parlamendi saadik ning tal on suuri kogemusi töödat-, töötates Hispaania diplomaadina. kuulame ära ka Saharovi äh, äh, laureaatide kommentaarid, Taslima Nasrin, kes toetab sekulaarset humanismi, mõttevabadust, eh, naiste äh, vaesuse kõrvaldamist. tema sai auhinna üheksakümne neljandal aastal. Salih Osman, kes on andnud tasuta õigusabi paljudele Sudaani etnilise vägivalla ohvritele tema on kahe tuhande seitsmenda aasta laureaat, kahjuks Leila Zana ei saanud siia tulla. nagu te kõik teate, tema on kurdi poliitik, kes istus vangis kümme aastat oma poliitilise tegevuse tõttu ja temast sai auhinna kahe äh, tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal, muuseas. eile toimus suur haarang kurdi ajakirjanike ja juristide vastu, umbes seitsekümmend vangistati ning see on jällegi uus faas kurdi rahva mm, rõhumisel Mujo Selimovitš, kes on pärit Ost-, Bosniast-Hertsegoviinast, on ajakirjanik ning tema sai auhinna üheksakümne kolmandal aastal. ning loomulikult kuulame ära kolleegid Euroopa Parlamendist. ja ma annan kõigepealt sõna siis paneelkõnelejatele, kõigepealt härra Ben vabandust, mul läks siin segamini, loomulikult teda ei ole kohal kõigepealt härra Siim Pensatriin, suur tänu. suur tänu, proua äh,, härra esimees. ma tahaksin äh, kõigepealt öelda, et mind liigutab väga see, et ma saan osaleda tänasel kohtumisel selles äh, kojas, kus äh, mind on mitu korda ära kuulatud ja kui, kus ma olen kaevelnud inimõiguste olukorra üle oma koduriigis nendel väga mustadel päevadel. mul on väga hea meel selle üle, et pärast kümmet kuud on äh, nüüd minu riik jällegi vaba ja me oleme oma demokraatiat äh, üles ehitamas. me tahaksime öelda sellistele inimestele näiteks nagu Aless, kes äh, Valgevenes peab kannatama väga tugevat survet. ma tahan talle öelda, et teile laieneb selline areng ka kunagi Eh, kunagi tuleb ka selline vabadus teile, kes teil on, kel, kellel teil on julgust öelda ei ja, ja kes on valmis vabaduse eest hinde maksma. kahekümne kolmandal oktoobril toimusid esimesed vabad valimised Tuneesias. esimest korda oli igal tuneeslasel võimalus tunda, et temast on saanud kodanik. ma tean, et on väga palju eurooplasi, ja inimesi ka mujal, kes esitavad väga tõsiseid küsimusi NADA erakonna, islamistliku erakonna kohta ja selle kohta, et nad on neljakümne protsendiga need valimised võitnud. Need inimesed äh, nõuavad meilt, et mida see tähendab inimõiguste jaoks, mida see tähendab era-, eriti just naiste õiguste kaitseks. mina ütleksin, et äh, tegelikult ei olegi nii oluline, kes need valimised võitis, inimõiguste kõige parem näide on sellest, kui kujuneb õigusriik, äh, kodanikuühiskond, kes on kaasatud riigi juhtimisse ja kus kujuneb vaba maa, meedia. kui sünnib äh, ühiskond, kes on äh, valvas ja teadlik. ja selle valimiste käigus ütlesid lahti tuneeslased oma äh, Eh, senisest minevikust ja ütlevad, jah, me oleme moslemi usku, me oleme aga tolerantsed ja me oleme kaasaegsed. meie eh, uus assamblee valis täna oma juhiks ühe inimõiguste eest võitleja, minu organisatsiooni riige, liige, Vabaduste Nõukogu liige ja valiti ka riigi president, kes on samuti olnud inimõiguste eest võitleja, härra Marzuki see uus põhiseadus, mis praegu koostamisel on, olen ma täiesti veendunud, saab kandma neid väärtusi, millega tuneellased, tuneellased läksid valimiskastide juurde tuneeslased ei karda enam. Äh, hirm on kadunud ja kadus juba sellel hetkel, kui see re-, äh, revolutsioon plahvat-, lahvatas, kui meie diktaator pages. kui inimesed ütlesid lahti hirmust, äh, oli tulemuseks revolutsioon ja see on nii kõikides riikides, kõikide inimeste puhul, kes õigusi kaitsevad, siis me oleme selle hirmu jätnud äh, selja taha, kuid meil on väga palju veel ära teha me peame puhastama oma süsteemi ja, ja puhastama ka oma vaimu diktaatori mürgist. ja me tahame näidata seda, et üks Põhja-Aafrika moslemiriik võib kujuneda demokraatlikuks ja inimõigusi kaitsvaks riigiks. meie ees on kõige raskem tööesi kindlasti see, et tuleb õigussüsteem paika saada karistusõigustik, ohvrite eh, kaitsmine, nendele hüvitamine, arhiivide kaitsmine, eh, põhiseaduslik reform, politseireform, õigussüsteemi reform ja loomulikult eh, ka meediamaastiku vabastamine, mis peab käima käsikäes selle revolutsiooniga. seda tööd teevad nii kodanikuühiskond kui ka uued ametivõimud, kes oma kohtadele nüüd asuvad ja ainus, mida me teilt palume, on see, et olge meiega kannatlikud. ärge nõudke meilt seda, et äh, me hüppaksime tiigrihüppega demokraatiasse, teil ei läinud see sugugi ju ka nii ja, ja meil ka mitte. tunnistage seda, et ka meil on aega vaja ja olge kannatlikud, kuulake meid ära ja las, andke meile aega et me saaksime samasugused arengud läbida, nagu teie oma piirkonnas läbisite, see ei saa kindlasti olema lihtne meie jaoks. Nii-öelda üksinduse aegad, aastatel äh, nägime me seda, et väga vähe äh, avaldati survet Ben Ali valitsusele, riigid, kes seda diktatuuri toetasid, kannavad ka Tuneesia suhtes vastutust. aga nüüd me kutsume neid meid aitama demokraatia ülesehitamisel. ja esimene samm on see, et tuleb austada valijate valikut. see on vältimatu e-, eeltingimus, sellepärast et muidu me satume eh, jällegi võib-olla autoritaarsuse lõksu. me tahame partnerlust teiega ja tuleb üle vaadata meie senine partnerlus, võib-olla te seda ka teete. revolutsiooni ajal eelistasime meie ka seda, et me koos teiega saaksime üle vaadata meie partnerluse. ilmselt on veel väga palju ära teha lähenemise suhtes. sellepärast, et meil on alati jäänud mulje, et Euroopa lähenemine on teinekord olnud Äh, veidi äh, äh, imelik oma partnerluste osas, elimineerides kõik selle, mis võiks probleem, probleeme tekitada. mitte ainult ametivõimudega ei saa te teha partnerlust, isegi kui ametivõimud on täiesti õigusriigi põhimõtteid austavad äh, ja kui valitud esindajad on valitud korrapäraselt, ei saa teha seda tööd, eh, demokraatiat üles ehitada ka ilma kodanikuühiskonnata. Eh, meil ei saa te ette kirjutada seda, kuidas meie oma seaduseid peaksime kirjutama või kuidas me oma põhiseaduse eh, kokku panema ja et selles peitukski nagu partnerlus. kuid te saate meid aidata me võtame vastu hea meelega kõik teie poolt saadetud eksperdid Äh, me ei taha enam seda, et meile sur-, surutakse midagi peale, kuid meil on teid vaja. see, kuidas Euroopa praegu rakendab kõiki äh, oma abi- ja rahastamismehhanisme erinevate rehmeride jaoks, on meie jaoks natukene segased. me tahaksime tõesti, et äh, oleks mingisugune mehhanism, mis meile heidaks selles osas valgust ja et äh, kujuneks välja läbipaistvus. ja et me näeksime, et kuidas need asjad toimivad, praegu see ei ole sugugi nii. Euroopa, mis teinekord on ka ju eksinud meie suhtes, võiks nüüd kasutada vahendeid äh, sel, nende eksimuste heastamist, meil on teid vaja, meil on vaja äh, solidaarset Euroopat, meil on vaja Euroopat, mis austab meid ja meie valikuid, suur tänu! <clears throat> suur aitäh! järgmisena saab sõna Radvan Ziadeh, kes, nagu ma juba ütlesin, on Süüria aktivist, kes elab praegu Washingtonis. kahekümnendal septembril va-, vahistati tema vend, õnneks nüüd ta vabastati, neli tema pereliiget on endiselt vahistatud, seega Radvan, Radvanil on siin vabas Euroopas kõnelemiseks vaja päris palju julgust. palun. suur tänu, härra esimees, me hindame väga teie pikaajalist tööd inimõiguste kaitsel siin institutsioonis. me täname ka Euroopa Parlamenti selle eest, et meil on võimalus nüüd kõneleda rahvasaadikute ja teiste inimeste ees üle maailma Süüria olukorrast. nagu te teate, siis Süüria ülestõus algas märtsikuus pärast Tuneesia presidendi Ben Ali kukutamist ning Egiptuse presidendi Mubaraki kukutamist. pärast üheksat kuud tapatalguid, kus Assadi režiim on kasutanud jõudu rahumeelsete protesteerijate vastu. Äh, siiski protestid jätkuvad, nõutakse rahu ning võimalust muuta presidenti ning valida endal ise valitsus. vaatamata kõigele sellele tapab ja rõhub Assaadi valitsus jätkuvalt. eile tapeti kolmkümmend kaks inimest. vähemalt kuus last Hamsis, äh, Süüria keskosas asuvas linnas. täna äh, vastavalt mitmete allikate kinnitusele on tapetud viisteist inimest. ja rahvusvaheline üldsus ei soovi endiselt astuda neid olulisi vajalikke samme, peatamaks Assaadi režiimi tapatalgud. nagu me teame, siis rahvusvaheline üldsus reageeris Liibüas väga kiiresti, üheteist päeva jooksul võeti julgeolekunõukogus vastu resolutsioon üheksateist seitsekümmend, kus äh, mõisteti hukka Gaddafi ning vii-, äh, suunati need kuriteod rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. ÜRO eel-, eelmisel kuul kinnitas, et üle kolme tuhande viiesaja inimese on tapetud ning praegusel hetkel on hukkunute üldarv juba üle viie tuhande võib-olla. inimeste, Inimõiguste Nõukogus töötab kaks nõukogu, esimene alustas tööd aprillis, teine augustis, loomulikult Assaadi režiim ei andnud võimalust äh, uurimiskomisjonidel koha peal Süürias inimõiguste rikkumisi uurida. eelmisel nädalal lükkasid nad tagasi Araabia algatuse, et lubataks Araabia vaatlejad Süüriasse, kus nad saaksid kohapeal olukorda jälgida. ning üks argumente oli eh, ning, ning üks otsus oli ka, et Assaadi režiim ei luba vaatlejaid haiglatesse, sest kõik eh, vigastatud haiglatest tapetakse. sest neil ei ole mingisugust juurdepääsu ravimitele või meditsiinilisele abile. üks õudusunenägu Süüria inimeste jaoks on ka suvaline vahistamine. tühistati jalgpallimeistrivõistlused, sest kõik jalgpalliväljakud muudeti kinnipidamisasutusteks Latakias, äh, Hamsis ja Damaskuses asuvad staadionid on kinnipidamisasutused ning hinnanguliselt peetakse seal kinni üle kolmekümne tuhande inimese. vahistati minu vend augustis, viis päeva tagasi ta vabastati. aga minu onu ning kolm nõbu, üks nendest neljateistaastane on endiselt vahistatud. ning te võite ette kujutada, Äh, et kui ühes peres toimub nii, siis üldarv on jah, tõesti üle kolmekümne tuhande. kõik kinnipeetud inimestel, kõigil äh, kinnipeetud inimestel peaks olema võimalus tagasi pöörduda pere juurde. Amnesty Internationali kohaselt on aga kaks tuhat kaksteist inimest tapetud piinamise teel. inimõiguste komisjon on kinnitanud, mitmed äh, juhtumid nagu Al-Hamza Hatidi äh, juhtum, kes oli viieteistaastane. no nagu ma juba ütlesin, siis rahvusvaheline üldsus endiselt ei soovi Süüriat aidata. me palume rahvusvaheliselt üldsuselt ja eriti ÜRO Julgeolekunõukogult, et nad tegutseksid. eile hääletas ÜRO Inimõiguste Nõukogu selle poolt, et mõistetakse hukka Assaadi režiimi teod, poolt hääletas sada kaksteist riiki. nõuti seda, et uuritaks neid kuritegusid, nagu me teame, siis ÜRO Peaassamblee resolutsioon ei ole siduv. meie on aga oluline, et Julgeolekunõukogu tegutseks. Venemaa ja Hiina vetostasid äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni kaks nädalat tagasi, kuigi seal mõisteti lihtsalt hukka Assaadi tegutsemine, mingisugustest sanktsioonidest või sõjalisest sekkumisest ei räägitud. Süürias on olukord, millest me oleme rääkinud viimased kümme aastat. rahvusvaheline üldsus peab kaitsma tsiviilisikuid. on selge, et Assaadi režiim tapmisi ei lõpeta igal päeval toimuvad protestid, neid rünnatakse Assaadi kõrilõikajate poolt päris kuulidega. ning rahvusvaheline üldsus peaks nüüd tegutsema ning kaitsma tsiviilisikuid. rahvusvaheline üldsus peaks isegi jõudu kasutama selleks, et Assaadi režiimi kuritegusid ära hoida. see ei tähenda seda, et äh, Süüria revolutsioon ei oleks rahumeelne, me lihtsalt ei tohi lubada seda, et Assadil on võimalus kasutada oma õhujõude ning teisi relvajõude selleks, et rünnata tsiviilini-, el-, elanikke. seetõttu protesteerijad tõesti soovivadki praegu, et rahvusvaheline üldsus kaitseks neid, et kuulutataks välja lennukeelutsoon ning öö, äh, moodustataks puhvertsoon Türgi piiri äärde, kuhu saaksid põgeneda siis tsiviilisikud. samal ajal kutsutakse üles selleks, et rahvusvahelised vaatlejad, nagu nad näiteks töötasid, töötavad Kosovos, üheksakümne viiendal aastal saadeti sinna seitse tuhat vaatlejat, et nad saaksid jälgida seda, mis toimub kohapeal ning et nad saaksid anda teada ne-, nendest sündmustest siis saaks Julgeolekunõukogu tegutsema, tegutseda, aga kahjuks ühtegi seda meedet vastu võetud ei ole, suur tänu! Uh, suur tänu, Radvan! järgmisena saab sõna Silvana Arbia, kes on Itaalia äh, jurist, kes kuulsust kogus äh, prokurörina Rwanda rahvusvahelise kohtu äh, juures kuulsust ja, ja nüüd on ta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu arhivaar. suur tänu, ma teen väga lühidalt. ma tahan kõigepealt äh, tänada selle küllakutse eest üritusele, kus keskendutakse ülemineku õigussüsteemidele ning äh, õigussüsteemide edendamisele. tulen äh, siis teie juurde Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust, kes kindlasti selles väga ambitsioonikas projektis mängib keskset rolli. selles projektis, kus üritatakse kaitsta üksikisikute õigusi olgu tegemist äh, siis ohvrite või tunnistajatega või ükskõik kelle teisega nii et äh, Rahvusvaheline Kriminaalkohus tegeleb üksikisikutega ja me üritame tagada kõige paremad kaitse ja õiglase kohtupidamise võimalused kõigile, kes soovivad kohtuga koostööd teha. projekt on ambitsioonikas ja Euroopa Parlament on äh, selles projektis osalenud, sellepärast et kakskümmend seitse liikmesriiki, kes on Euroopa Liidu liikmesriigid, on alla kirjutanud Rooma statuudile ma tahtsin sellest rääkida, sellepärast et Rooma statuuti preambula ütleb väga selgelt välja, mis äh, on äh, Rooma statuudi asutajate eesmärgiks olnud ja, ja liitunud äh, liikmesriikide peamine eesmärk olnud. praegu on sellega liitunud sada üheksateist riiki ja neil on ühine tunnetus selle kohta et rahvaid ühendavad äh, ühised lülid, nende kultuurid on seotud ühtsesse pärandisse ja tuntakse muret, et see delikaatne muster võib äh, mureneda ükskõik millisel ajahetkel ja selle vältimiseks loodi see äh, kohus. lisaks sellele on nad leidnud, et nende kohustus on oma äh, kriminaalpädevust rakendada nende suhtes, kes vastutavad rahvusvaheliste kuritegude eest. nii et karistamatuse vastu võitlemine on äh, inimkonna üks kõige suuremaid äh, väljakutseid ja meil on selleks teatavaid meetmeid, me oleme valmis reageerima igasugusel ajahetkel ja ükskõik kus pärast võib-olla tervet kümnendit äh, kohtutööd võin ma öelda, äh, oleme me juba äh, asunud tegema ka Liibüa küsimustega Abdullah al-Senussi ja Saif al-Islam on tulemas meie ette, et äh, vast-, et kanda vastutust rahvusvaheliste inimsusevastaste kuritegude elluviimise eest. Liibüa on äh, alla kirjutanud Rooma statuudi ja seega nendel on kohustus Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostööd teha Eh, ehk teisisõnu vahistada kaks ne,, need kaks eh, süüdistatut ja kohtu ette tuua, kahtlusalust ja need ka kohtu ette tuua. miks ma räägin sellest praegu? miks sellel on kaitse osas väga oluline tähtsus? rahvusvaheline kriminaalkohus tegeleb praegu seitsme kaasusega ehk teisisõnu, kasutame oma pädevust äh, rahvusvaheliste, tõsiste rahvusvaheliste kuritegude puhul seitsme, seitsmes riigis. Äh, riigid ise peaksid otsustama, kas nad pöörduvad kohtu poole, mis oli näiteks Uganda puhul, Kongo äh, Demokraatliku Vabariigi ja Kesk-Aafrika Vabariigi puhul, või otsustab ÜRO äh, saata kellegi rahvusvahelise äh, kriminaalkohtu ette, näiteks nagu oli Darfuri või Liibüa puhul, või kui riik on äh, Rooma statuudile alla kirjutanud, on võimalik ka see, et Rahvusvaheline Kriminaalkohtu prokurör algatab süüdistuse andmise protsessi, kui nad peavad seda vajalikuks, nii et see on väga oluline instrument õigluse jaoks ja selleks, et tagada äh, samasugune kaitsetase kõigile, kõikidele ohvritele. ja me räägime siin üle üheksast ohv-, üheksa tuhandest ohvrist, kes on taotlenud võimalust pöörduda kohtu poole. nii et suhteliselt suur arv. aga mida need üheksa tuhat inimest ootavad? Nad tahavad saada hüvitist, nad tahavad karistamatusele lõpu teha. ja see on väga oluline küsimus on ju selles, et äh, millist teenust võib äh, rahvusvaheline kriminaalkohus maailmale pakkuda, kuid kuidas seda teha? rahvusvaheline kriminaalkohtu kohus sõltub otseselt riikide koostöövalmidusest, äh, rahvusvaheliste organisatsioonide koostöövalmidusest, kodanikuühiskonna toetusest ja seda on meil vaja. me peame seda kaitsema ja selle eest võitlema ei ole kohtu jaoks äh, sugugi lihtne inimeste vahistamine või varade külmutamine selleks, et hüvitist pakkuda. poliitilist abi on meil vaja, äh, poliitilisi avaldusi, nii nagu Euroopa Parlament on teinud. suur tänu teile selle eest, et olete kohtu poolt sõna võtnud ja suur tänu ka teistele Euroopa institutsioonidele toetuse eest. kuid praegu on väga oluliseks küsimuseks tõusmas kohtu eelarve Te teate, et vaatamata kohtu äh, ülesannete ja kaasuste arvu äh, tõus on olnud väga selge. seitse riiki ja selleks, et me kõiki ohvreid saaksime kaitsta võrdsetel alusel, on ikkagi riike, kes arvavad, et kohtu eelarve peaks tõusma täpselt äh, null senti nii et osalt siis äh, tunnustatakse kohtu poolt pakutud instrumenti ja näiteks see, et äh, julgeolekunõukogu saatis Liibüa kriminaalkohtu ette, on tõendiks selle eest, et kohus nähakse väga olulise rahuloojana. ja samas ei ole riigid siis valmis panema sellele taha piisavalt vahendeid, et kohus äh, saaks täita oma äh, peamist ülesannet. et ta ei ole võimeline tagama seda, et, et ta oma mandaati täidab ja see on väga tõsine mm, probleem meie jaoks. ja paari miljoni taha võib teinekord meie töö pidama jääda. ja sellele küsimusele tuleb võib-olla ka täna kohtumisel lahendus leida. nii et te peate endalt küsima, et kas tõesti, ainult paar miljonit, mida me palume lisaraha, äh, on tõesti nii suur raha, et et äh, seda ei saa eraldada ja tuuakse siis samas ohvriks aastatepikkune kogemus, tõendid, asitõendid ja nii edasi. see ei ole vähetähtis küsimus. sellepärast, et mingil hetkel osalevad riigid hakkavad rääkima kohtueelarvest, meil on vaja teie toetusi meil on vaja seda, et äh, see usaldus, mida te meie töö osas olete üles näidanud, äh, meie poole pöördumisel saaks ka äh, tunnustust vahendite eraldamise läbi. selleks, et me oma ülesandeid saaksime täita. nii et tõesti, karistamatuse vastu võitlemine on üks väga suur projekt, kuid seda projekti ei ole võimalik kuidagi juppideks jagada. me ei saa ju inimõigusi tagada äh, isolatsioonis kusagil ainult ja sama on äh, vastu äh,, karistamatusega Äh, ma tulen Euroopa Parlamendi ette suhteliselt äh, kentsakate tunnetega. ma olen äh, kriminaalkohtu arengu üle väga uhke ja, ja viimane kümnend on näidanud seda, et kohus saab teha ja on võimeline tegema väga olulist tööd, mille, millel on ka määrav tähtsus teinekord riikides selleks, et kaitsta kodanikke, tsiviilisikuid. aga samas ma olen väga mures et kui äh, me piisavaid vahendeid ei saa, siis võib kogu see projekt minna vett vedama, vett vedama sellepärast, et äh, osaleja, osapooled äh, ei täida oma kohustust. nii et ma palun teid toetama meid New Yorgis, et kakskümmend seitse liikmesriiki, kes on osalised Rooma statuudis, toetaksid meid aga toetust on vaja ka teistest riikidest, kodanikuühiskonna toetust, kes on juba tänaseks palju toetanud äh, kohtutööd. ja sellisel juhul me loodetavasti ka toetust saame. ohvrid ootavad. kui esimene kaasus äh, päädib Rubanga hukkamõist- äh,, äh süüdimõistmisega tuleb kohe arutelule see hüvitiste küsimus, nii et järgmistel kuudel on meie ees väga tõsised küsimused, menetluslikud küsimused ja selleks on meil vaja piisavalt vahendeid. suur tänu! suur tänu! ma oleks varem pidanud äh, tutvustama teile ka meie inimõiguste allkomisjoni esinaist Barbara Lohpiilerit, kes lõpuks võtab selle tänase arutelu kokku. aga Carlos Westendorp, kui lubate, ütlen, on äh, veterandiplomaat ja tema muuseas oli paljuski vastutav selle eest, et Hispaania täna on Euroopa Liidus, tema vedas neid liitumisläbirääkimisi. suure, loodetavasti Hispaania on endiselt nõus sellega, aga Carlos siis elab täna Madridis ja saab järgmisena sõna. Good afternoon everyone suur tänu, tere õhtust kõigile, tänan südamest Euroopa Parlamenti, et mul lubati siia institutsiooni tagasi pöörduda ja tuua välja demokraatia ja inimõiguste tähtsust üleminekuprotsessides ja jagada oma mõtteid vabaduse eest võitlejatega kogu maailmas, eriti just Saharovi preemia laureaatidega, kes on täna siin tahaksin tänada ka selle eest, et poliitilised juht, juhid on toodud selle laua taha ja et räägitakse väärtustest, mida kõige rohkem jagatakse ja mis on meie prioriteetideks. ja nüüd need pinged, mis meil on majanduslike huvide ja inimõiguste vahel, tegelikult tihti varjutavad need väärtused ja nagu Václav Havel ütles, äh, maksta tuleb kõrget hinda, isegi võib-olla kõrgemat kui see kasu, mida me saame. üks mõte, mida tahaksin teiega jagada, on see, et minu varasemad kogemused valitsusest, valitsus, valitsemisest näitavad seda, et meil ei ole mitte ühtegi juhist selle kohta, kuidas ülemineku riikides demokraatiat juhtida. poliitilised riidrid äh, üleminekuriikides ületavad demokraatlikke struktuure üles ehitada ise ja neil ei ole tavaliselt mitte mingit äh, juhendit selle kohta aga tihti tuleb äh, otsida abi ka väljastpoolt, on vaja saada informatsiooni parimate kogemuste kohta, on vaja poliitilist ja strateegilist abi see ühendus, mida mina juhin, Club de Madrid, on valmis seda ka tegema, sest siin on kuuekümne viie riigi varasemad juhid, kes on kõik valmis oma kogemusi jagama, viimaks demokraatiat kogu maailma. me oleme suure huviga jälginud eh, neid inimesi, kes nõuavad rohkem demokraatiat ja sotsiaalset õiglust. Eh, sündmused Tuneesias eelmise aasta lõpus eh, laienesid ju kogu regioonile. ja sellel ajal, kus lootus levib ja inimesed entusiastlikult äh, üritavad äh, demokraatiat ka tegelikult ellu viia, sellisel ajastul on väljakutsed siiski väga suured. teiselt poolt, demokraatia ülesehitamist ei ole kunagi võimalik äh, lõplikult ära teha, nagu öeldi, meil on vaja väga palju äh, kannatlikkust, mitte ühtegi demokraatiat pole võimalik lõpuni ehitada ja see protsess võtab aega. kuid üleminekuperioodil ja kui konsolideerimisprotsess on veel väga noor, siis võimalused ilmuvad küll kiiresti, aga nad ka kaovad väga kiiresti. seepärast on tegemist väga tähtsa ja kriitilise hetkega demokraatlike protsesside jaoks. väga paljud valitsusjuhid üritavad demokraatiat ellu viia oma riikides ja nende kogemused on väga tähtsad ka äh, reformide läbiviimisel, meil on siin Hispaania, Mosambiigi ja Tšehhi Vabariigi näited. iga üleminekuprotsess on erinev ja samamoodi on ka poliitilised väljakutsed erinevad me teame, et äh, tegemist on äh, protsessiga. Euroopa Liit on äh, väga heaks võimaluseks toetada seda demokratiseerimisprotsessi just siis, kui see on lapsekingades. tahaksin teile rääkida, mida Timor Lestel Haitis Hispaania valitsus koos, koos Euroopa Liiduga on seda teinud. me toetasime Euroopa Liiduga koos sealseid valitsusi ja ettevõtteid väga tähtsate otsuste tegemisel. tulemused on ilmselged, demokraatia seal areneb, kuigi seda protsessi pole lõpetatud ja lubage mul tagasi tulla oma sõnavõtu algusesse Araabia kevad, mida kogu maailm vaimustuse ja lootusega vaatas. inimesed, just noored põlvkonnad äh, jagasid oma arvamust, nende hääli kuuldi, selle, nad nõudsid vabadust ja õiglust. see kevad on toonud sõltumatuse väga paljudele inimestele. meie lootus ja meie lootus ja vaimustus siiski tegelikult ei tohiks varjutada neid ohvreid, mida see endaga kaasa toob, sellepärast et majanduslik olukord on ebastabiilne ja on täiesti nähtav oht, et äh, olukord võib halveneda. meie kohustuseks on seda piirkonda aidata ja see on ka meie huvides. kahjuks inimõigused ja huvid, õnneks inimõigused ja meie huvid käivad siin käsikäes. suur tänu paneelkõnelejatele. järgmisena Sahharovi auhinna laureaadid. kõigepealt Taslima Nasrin, ta on Bangladeshi kirjanik, palun Thank you very much. Mm. We all believe that suur tänu. me kõik usume, et demokraatia on parem kui diktaatorlus. korrupteerunud diktaatorlus, isegi kui tegemist on sekulaarse režiimiga, soovime me neist ikkagi lahti saada ning ma usun, et tõeline demokraatia ei ole võimalik, kui naiste hääli kuulda ei ole. ma arvan, et parlamendis peaks olema saadikutest viiskümmend protsenti naised kuigi soovitakse naisi poliitikast tõrjuda. paljud mehed usuvad patriarhiasse nende jaoks on oluline ja religioon ning traditsioonid takistavad naistel valitsusse minemast. samuti on tõeline demokraatia võimatu, kui religioon ei ole eraldatud riigist, haridussüsteemist ja kohtusüsteemist. haridus Äh, religiooniga ei kooskõlas naiste õigustega, sekularismiga, sõnavabadusega. probleem on selles, et kui inimesed ei käitu ilmalikult, kui nad ei ole poliitiliselt teadlikud, kui inimesi, inimeste aju, ajud on pestud, järgimaks mingisugust irratsionaalset usku, siis äh, Nad tavaliselt toetavad usuäärmuslasi, kes üsna varsti kehtetaksid võimul olles ka teokraatia. me ei tohi lubada seda, et need fanaatikud hävitaksid demokraatia ja selle põhimõtted paljud inimesed usuvad šaria õigusesse, mis diskrimineerib naisi. ning seejärel viskavad nad naisi kividega surnuks, sunnivad neid purkat kandma, naisi koheldakse kui teise taseme kodanikke, kui alamlikke olen, olendeid, kui no, meeste orje ning seksobjekte ja lapsetootmismasinaid. kodanikuühiskond koosneb inimestest, kellel on erinevad ideed. ma arvan, et tuleks hinnata paremaid ideid. ilmalikud mehed ja naised, kes usuvad naiste õigustesse ja vabadusse, peaks olema meie liidrid, mitte purkad kandvad loori, looritatud naised ning nende mehed, kes ise on vastu naiste õigustele, kes toetavad misoküünlikku patriarhisti, patriarhaalset äh, süsteemi. Nendel ei tohiks olla mingisugust võimalust saada tulevasteks liidriteks. religioon peaks olema isiklik, mitte avalik asi. ma kordan üle. religioon ei käi koos demokraatiaga inimõigustega, naiste õigustega, sekularismi ja sõnavabadusega. aga ma ei usu, et kui naised on valitsused, suudaksid nad lahendada kõik oma riigi naiste probleemid. minu kodumaal Bangladeshis on naised olnud peaministrid ja opositsioonijuhid juba aastakümneid, aga ideoloogiliselt ei ole nad pühendunud naiste olukorra parandamisele. minu kodumaa ning üldse India subkontinendi naised on kannatanud selle all, et tapetakse ähm, tüdrukutest lapsi, nad on prostitutsiooni, ähm, seks, seksiga kauplemise, äh, seksuaalse kuritarvitamise ohvrid. ning naiste jaoks on need riigid ühed ohtlikumad maailmas, kuigi vahel on naised ka võimul aga nad ei tee mitte midagi selleks, et parandada naiste olukorda. minu arvates sugu ei ole siin oluline. oluline on ideoloogiline tahe parandada naiste olukorda, need, need naised kasutavad religiooni, et ignorantsed massid neid toetaksid, nad viskasid mind mu kodumaalt välja, sest ma kirjutasin raamatuid ähm, islami õiguse vastu ning naiste õiguse kaitseks. juba seitseteist aastat olen ma elanud eksiilis. seega minu arvates on väga oluline, et ilmalikud mehed või naised saaksid võimule. ja aitaksid inimesi ka ilmalikuks muutuda. ma arvan, et islamistlikud riigid tuleb sekulariseerida ning vast-, ning religioonist tuleb eraldada riik ja selle seadused. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna Äh, see oli Mahmud, äh, Mahmud Osman, kes on pärit Sudaanist äh, ja võidelnud etnilise vägivalla ohvrite õiguste eest ja sai auhinna kahe tuhande seitsmendal aastal. suur tänu, härra esimees! mul on väga hea meel selle võimaluse üle, mis meile anti Saharovi auhinna laureaatidena osaleda tänasel kohtumisel. ma tuleksin võib-olla otse selle teema juurde, kuidas üleminekuperioodil inimõigusi toetada. Sudaan on näide sellest, et üleminek demokraatiale oli äärmiselt vajalik pärast äh, rahukokkuleppe sõlmimist. sellele järgnes põhiseadus, mis tegi suuri lubadusi, andis suuri lubadusi demokraatia jalule seadmiseks ning õigusriigi jalule seadmiseks ning heade valitsemistavade juurutamiseks riigis, kuid kahjuks toimusid valimised, mida võltsiti, mille tulemusi võltsiti ning välisvaatlejad ütlesid, et tegemist oli kõigest teatavate vigadega äh, ja et, äh, et need vead ei olnud olulised. see oli äh, tõsiseks solvanguks meile, kes me oleme rahvusvahelise üldsuse liikmed. ka meil peab olema õigus õigetele, võrdsetele õigustele teiste liikmetega. kui on äh, reeglipäratusi, äh, siis äh, tuleb need selgelt välja öelda, kahjuks seda ka rahvusvaheline üldsus ei teinud. lisaks sellele on meil kogemusi ka rahvahääletusega. nimelt, ka selle tulemusi võltsiti. ja see ei peegeldanud rahva tahet. mina juristina tean, et Lõuna-Sudaani rahval on samuti õigus vabadustele. varad ju, nagu me teadsime, peitusid kõik Lõuna-Sudaanis, aga Põhja-Sudaanis võim, kes oma võimuõigust ei kasutanud. kui me räägime demokraatiast kui me räägime väga olulistest verstapostidest, mis tuleb saavutada, kui äh, on äh, selline valitsus, äh, mis suhtub nii, nagu ta on suhtunud Darfuri ja Lõuna-Sudaani, sellele järgnes sõda, mille käigus pandi kur-, pandi toime inimsusevastaseid kuritegusid, rahvamõrv jälle, järgi kord ja Darfur toodi rahvusvahelise ku-, kriminaalkuri, kriminaalkohtu ette. analüüs anti seal väga hea, kohtu ette toodi kolm kurjategijat, kuid kahjuks ei ole rahvusvaheline üldsus astunud mitte ühtegi konkreetset sammu selleks, et need kurjategijad, kellel on küll vahistamisorder esitatud kohtuetega, jõuaksid. tuhanded kurjategijad, kes vastutavad nende inimõiguste rikkumiste ees, on endiselt kohtu haarde ulatusest väljas. selline olukord on, on neid julgustanud ja Nad on äh, võib-ollagi rohkemgi valmis äh, erinevates piirkondades sõda pidama. ja selline olukord on äh, ka Araabia maailmas julgustust andnud kurjategijatele Egiptuses, Liibüas, Tuneesias, Süürias me kõik järgime neid äh, sündmuseid iga päev äh, ja näeme, kuidas inimesi tapetakse ja keegi ei võta mitte ühtegi sammu ette selleks, et sellele vastu seista. ja selles mõttes on minu meelest väga raske rääkida demokraatiast, kui rahvusvaheline üldsus endiselt on valmis pigem minema kompromissile diktaatoritega, kui neile vastu astuma. ja see on ometigi ju tõsi, selline asi juht toimub praegu, eriti Aafrikas, meil on vaja, et Euroopa Liit oleks oma enese poolt seatud versapostide suhtes et võtaks tõsiselt neid verstaposte, meil on ühised huvid mängus see on küll positiivne, et Euroopa Parlament võtab väga tõsiselt seda ja räägib seda, et inimõiguste küsimus peaks olema Aafrika mandri puhul üks prioriteetsematest läbirääkimiste küsimustest. aga lõpetuseks ütlen, et Sudaanis on välja kujunenud selline olukord, kus on vaja aktiivselt osaleda kõikidel osapooltel põhiseaduse koostamisel, mis tunnistaks kõikide inimeste õigusi kus tunnustatakse äh, meie ühiskonna multietnilisust. praegune valitsus on asunud äh, Lõuna-Sudaani rõhumisele. Nad üritavad meile peale suruda fanaatikute seisukohti ja rahvusvahelise üldsuse ülesanne minu meelest on siin reageerida tekkinud olukorrale niimoodi, et äh, välditakse inimõiguste edasisi rikkumisi. suur tänu! Uh, nüüd järgmisena härra Selimovitš, äh, Oslo Botšenia liikuja tegemist on Bosnia-Hertsegoviina ajakirjaga, mida antakse välja siis Sarajevosse. suur tänu! lihtsalt paari sõnaga tahaksin rääkida sellest auhinnast, sellepärast et kui mina auhinna kaheksateist aastat äh, tagasi selle auhinna sain, siis minu ajakiri sai selle auhinna ühel Bosnia-Hertsegoviina jaoks väga tähtsal ajahetkel läks aastaid enne, kui meie ajaleht Oslo Podjeni sai ilmuda igal päev, sest ajad olid väga rasked. Äh, ajakirjanikud, kes seda ajakirja välja andsid, riskeerisid, riskisid igal päev oma eluga ähm, ja sellel aastal, kui me selle auhinna saime, põletati maha meie äh, kontorihoone ja see tuli uuesti üles ehitada. ma räägin seda sellepärast, et selgeks teha, mis juhtub inimestega, kes võitlevad inimõiguste eest ja kes äh, soovivad rääkida asjadest nii, nagu on. tahtsin näidata, mis nendega juhtub. meie ajalehest sai Bosnia-Hertsegoviinas tegelikult sümbol selle kohta, mida on võimalik teha. toonane juhtkond vabastamist äh, varemetest äh, lõi uue ajakirja ja seda sellepärast, et ajad olid sellised ja see kõik näitas, kuidas varade jagamisega ja õiguste jagamisega pole võimalik mitte midagi saavutada. meie ajakiri võitleb mitmekesisuse eest meie riigis, äh, sest äh, mitmekesisus oli olnud äh, väga positiivne meie jaoks kuni sõjani viimastel aastatel ja tegelikult ka sõja ajal oli meil võimalik ajakirja väljaandmisega jätkata ja säilitada kontakt kõikide Bosnia-Hertsegoviina kodanikega. kui ma sellest teile räägin, siis teile võib see tunduda normaalsena, kuid kui vaadata, milline oli ühiskond toona Bosnia-Hertsegoviinas, siis see polnud üldse mitte lihtne ja me pidime selle eest võitlema. jah, ajakirjade väljaandmine on üks põhiõigustest, kuid Bosnia-Hertsegoviinas pidime me toona selle nimel võitlusi pidama. meie ajakiri nimetas kuritegusid õigete nimedega ja tõi väga selgelt välja, mis täpselt oli juhtunud ja toona ei olnud see lihtne. pärast seda, kui meile omistati see auhind, on Bosnia-Hertsegoviina väga palju muutunud, kaheksateist aasta jooksul on Bosnia-Hertsegoviinas väga paljusid asju muudetud, ka seadusi ning äh, ajakirja heaks töötavad ajakirjanikud juba toona äh, võitlesid põhiõiguste eest, õiguse eest elule, omandile, sõnavabadusele ja ka võitlesid selle eest, et oleks võimalik avaldada erinevaid äh, arvamusi religiooni osas. võideldi ka vihapidamise vastu ja paljud meist langesid ka natsionalistlike püüdluste ohvriks mis aga Bosnia-Hertsegoviinas muutunud ei ole siiamaani, on see, et meil tuleb ikka veel võidelda inimõiguste eest. nii et äh, nüüd võitleme teistsuguste õiguste eest kui varem. ma ei hakka nüüd siin ütlema, et need tänapäevased äh, õigused on tähtsamad kui need varasemad, võib-olla lihtsalt kõik on suhteline ja igal ajahetkel on erinevad õigused erinevad, aga tulevik sõltub õiguste tagamisest. vihavaen on ikka veel erinevates ühiskonnakihtides levinud, levinud, seda nii poliitilistes valdkondades, usuvaldkonnas, õigus omandile, õigus omandi tagastamisele. Need, me võitleme selle eest, me võitleme ka õiguse eest tööle, sest üle neljakümne protsendi inimestest Bosnia-Hertsegoviinas on töötud. Neil ei ole võimalus äh, kasutada oma õigust tööle ja see võitlus on meie jaoks väga tähtis, kuigi see muutub üha raskemaks ka Oslo Botšenje ajakirja vastased on nimetatud õiguste vastu ja seepärast ongi see võitlus nii raske. me võitleme äh, vaenlaste vastu, kes on tugevamad kui meie. inimõigustest võitlejad, ajakirjanikud on sattunud suure surve alla. see surve on teistsugune kui varem, see surve on poliitiline ja majanduslik ja seda survet on vähem näha kui võib-olla mujal maailmas. me võitleme radikalismi ja korruptsiooni vastu ja seda kõikides valdkondades Bosnia-Hertsegoviinas. seepärast on see Sahharovi auhind ja inimeste ning organisatsioonide, institutsioonide tunnustamine selle auhinnaga nii tähtis meie oleme pärit väikesest riigist ja meie võitluses selle eest, mis meie jaoks on tähtis, mis meie jaoks on meie arvates hea, oleme me tihti üksi. vahel jääb mulje, nagu poleks meid vajagi ja tihti jääb meile mulje, et teised ei taha näha, mida me teeme. ja seepärast on nii tähtis, et need, kes soovivad midagi head ära teha, nad lihtsalt loobuvad sellest, sest neil ei ole piisavalt toetust minu tänaseks sõnumiks on see, et tasub võidelda, tasub võidelda õigete asjade eest. seda kinnitavad ka kõik need Sahharovi auhinna laureaadid, kes täna on siia kokku tulnud. Neil on õnnestunud nii paljud takistused ületada, ohud kõrvaldada, nad näitasid, et oli võimalik võidelda ja et see võitlus lõppes positiivsete tulemustega. Sahharovi auhind näitab ka, et maailmas on inimesi, kes oskavad hinnata sellist võitlust. võib-olla me saavutame kunagi eesmärgi, mille nimel me võitleme, varem või hiljem, äh, peaasi, et me saavutame selle eesmärgi. Bosnia-Hertsegoviina ühiskond on keeruline, aga me võitleme selle eest, et inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus jääksid meie tähtsamateks prioriteetideks. Uh, now, as I said earlier, Leila. suur tänu. nagu ma juba ütlesin, siis Leila Zana ei saanud täna siia tulla, aga kellelgi on temalt meile sõnum edasi öelda. jah, palun lugege see ette. Merci, bonjour, euh, le message de Leila Zana. suur tänu. Leila Zana sõnum on türgi keeles, aga enne kui ma selle juurde lähen, tahtsin äh, tervitada Daniel Mitterrandi, kes on tuntud inimõiguste eest võitleja olnud. härra esimees, Saharovi auhinna laureaadid, kohalviibijad. ma hindan vägagi seda, et esimene Saharovi võrgustik, mida on palju, kaua aega ette valmistatud, keskendub siin konverentsil just inimõigustele mul on väga hea meel ka, et e, üks konverentsisaal rahva, e, Euroopa Parlamendis on nimetatud Saharovi järgi. siin on ka meeldiv näha, et inimõigustest räägitakse e, õigete nimedega. kuna mul on aega vähe, üritan ma ainult anda üldise hinnangu praegusele olukorrale uue maailmakorra nimel on tehtud suurt tööd ning ohverdatud, kuid inimõiguste olukord on endiselt halb. inimõigused peaksid kaitsma üksikisikuid, inimeste gruppe, kodanikkondsuseta inimesi, aga nüüd on inimõigused rakendatud riikide huvide kaitsmise vankri ette riigid ja valitsused rikuvad üksikisikute õigusi. siin on viis teemat, millest räägitakse, kaasa arvatud üleminekuprotsessi juhtimine, inimõiguste toetamine, demokraatia kaitsmine, kodanikuühiskond, vastutus ning õiglus selleks, et rääkida üleminekuprotsessist teatud riigis, peab rääkima ka poliitilisest üleminekust. mõningad riigid läbivad sellise üleminekuprotsessi üsna kiiresti, aga selge on see, et mõningates teises riikides, nagu näiteks Tur-, Türgis, ei ole see üleminek ei kiire ega ka loominguline või konstruktiivne. Türgi puhul on selge, et peab edasi liikuma kiiremini, tuleb kasutada nii sisemist kui välist dünaamikat ning äh, muuta ka vi-, viimased kolm valitsust juhtinud parteid, me teame, et see partei suudab tegelikult seda. selleks, et näidata, et me oleme valmis alustama uut perioodi, alustama valget lehet, on meil tarvis üleminekuperioodiga õigluses. reaalsuse mõistmine vajab ka julgust, et mitte korrata mineviku vigu, meil on vaja parandada äh, ebaõiglased vead, mille tõttu on kannatanud erinevad etnilised grupeeringud. kurdid, kes on üks ilma riigita rahvas maailmas, ei soovi oma ajalugu unustada, amneesia ei too kaasa lahendusi. me peame leidma homseks lahendused, aga ilma selleta, et mineviku vead meie jõupingutusi pärsivad on üritatud unustada ja peita tervet hulka veresaunasid. Tarsa veresaun, kaheteistkümnenda septembri sõjaväelise riigipöörde sündmused, Halepše massihauad, tundmatute mõrvarite läbi viidud mõrvad üheksakümnendatel toimunu ning ka tänapäeval aset leidvad sündmused minevikus toimunu paljastamine äh, ühe korraga on täiesti ebarealistlik, selleks peab olema olemas selge plaan, mis peab olema ka läbipaistev. tuleb äh, individualiseerida riigi kurjade, kuriteod. muidu riik oma vigu kunagi ei tunnista. see, mis Tšukutšas hiljuti juhtus, näitab, et Türgi riik endiselt sooritab sõjakuritegusid. üleminekuperioodi õiglus on oluline instrument, aga prioriteet on alustada uuesti dialoogi ning läbirääkimiste protsessi. see protsess on võimalik ainult siis, kui meil on poliitilist tahet, siirust, julgust ning me tegutseme järjekindlalt. nagu te teate, siis Öcalani ähm, te-, äh, suhtlemine valit-, valitsusega ning äh, PKK-poolne tegevus võeti ühiskonna poolt hästi vastu. vaata, vaatamata sellele ei ole AKP va-, äh, valitsus kasutanud oma häälteenamust selleks, et leida lahendus. kahjuks üritab valitsus terroriseerida kurde läbi lugematu arvu inimõiguste rikkumiste ning arvukate vangistamiste ja kahjuks on maailm vait ning usub pigem ebaõiglast poliitilist propagandat Türgi riigi poolt. aga on võimalus üles eh,, koostada uus põhiseadus, kus on ka kirjas poliitilised reformid. ühiskond ootab seda kurdi probleemi on võimalik lahendada ainult siis, kui põhiseaduslikud õigused on tagatud kõikidele inimestele, kaasa arvatud poliitilistele, kaasa arvatud poliitilised, sotsiaalsed ja usulised õigused. minevikuga tegeletakse Türgis tänapäeval üsna palju. seda tänu kodanikuühiskonnale ning vaatamata valitsuse jõupingutustele me saame kasutada mitmeid protseduurilisi vahendeid, tõde, tõe ja leppimise komisjonid, muuseumid, kohtuprotsessid on ainult mõned näited nendest. ükskõik, kuidas see protsess ka ei toimiks, tuleb seal arvesse võtta ka soolisi aspekte. see on eriti tähtis. minevikuga silmitsi vaatamise puhul ei peaks piirduma ka viimase kolmekümne aastaga endiselt on teatud aspektid peidus, kuid ajaloos endiselt olemas. kui vaadata ajalugu, siis võib näha, et kurdi rahvas on üritanud oma õigusi taga ajada juba ammu. igas, igas, igal perioodil on kurde nimetatud eri moodi. eile nimetati kurde bandiitideks või separatistideks, täna aga terroristideks. tulenevalt pärenenud maailma vajadustest usutakse neid ebaõiglaseid nimetusi. meie kurdidena oleme sellele vastu. reaalsuse jaoks on vaja julgust, see julgus on tänapäeval aga peidetud. suur tänu veel kord, et te kuulasite mind. Leila Sala. Thank you very much indeed and uh, may I just say suur tänu! Te oleksite võinud ka kurdi keeles selle sõnumi meile edastada, oleksime ta samamoodi vastu võtnud. Tunne Kelam on soovinud sõna, nagu ma saan aru. suur tänu! pean tunnistama, et tunnistan, et tunnen end teile väga lähedal olevat. mina esitan Euroopa Parlamendis Eestit, rahvas, mis ajaloolise loogika järgi ei oleks pidanud üldse täna siin Euroopa Liidus istuma. viiskümmend üks aastat oma elust äh, elasin äh, äh, täiesti lootusetus totalitaarses režiimis, sellepärast et maailm ei tundnud huvi Balti riikide saatuse vastu, aga kuivõrd me täna peaksime siin rääkima üleminekust äh, demokraatiale, võiksime meiegi Balti riikide poolt äh, jagada teiega teatavat positiivset kogemust selle kohta, kuidas me jõudsime mitte ainult vabaduseni, vaid ka äh, küpse demokraatiani. kõigepealt, mida pean mina oluliseks? nimelt see, et ei tohi toetada totalitaarseid režiime, ei tohi laskuda ametlikesse valedesse. see on ilmselt kõikide seisukoht. nõu peab andma, kuid ärgem elagem el elu valedes, eemaldugem äh, ametlikust propagandast ja valedest. teiseks üleminek tuleb ette valmistada nii kiiresti kui võimalik ja tegelikult see on alati võimalik. ka kõige raskemates tingimustes on võimalik äh, põrandaaluseid äh, gruppe kokku kutsuda, on võimalik põranda all dokumente ette valmistada, ette valmistada. seitsmekümne teisel aastal saatsin mina oma esimese äh, põrandaaluse dokumendi ÜRO-sse ja ega me härra Waldheimist ka vastust ei oodanud. mõte oli selles, et me tahtsime välismaailma teavitada sellest, et mitte sugugi üheksakümmend üheksa punkt üheksa koma, koma üheksakümne üheksa protsenti Eesti rahvast ei toeta kommunistlikku diktaatorlust, et on inimesi, kes selle seisukohaga siiski ei ole nõus. kui äh, Nõukogude liik, liit hakkas kokku varisema kaheksakümne seitsmendal, kaheksakümne kaheksandal aastal, olime meie selleks väga hästi ette valmistatud ja see oli suur eelis, me alustasime kohe kodanikualgatusega ja toimusid esimesed äh, poliitilised kogumi-, kogunemised, kaheksakümne kaheksandal aastal loodi esimene mittekommunistlik erakond äh, Nõukogude Liidus, Euroop-, äh, Eesti iseseisvus, rahvusliku sõltumatuse partei ja tänu nendele kodanike algatustele õnnestus meil endaga kaasata ja ennast toetama panna enamus Euroopa, Eesti rahvast äh, selleks, et äh, äh, jalule seada tõeline iseseisvus, mitte poolik iseseisvus. ja sellised alternatiivsed algatused on määrava tähtsusega. meil õnnestus luua mitte ainult sõltumatuid erakondi, neid sündis aasta jooksul umbes kaksteist, vaid äh, me saime ka oma sõna sekka öelda järjest enam nõrgemaks muutuva kommunistliku partei päevakorda. ja mõne aja pärast oli täiesti selge, et äh, kommunistlik partei oli kõhklev ja üritas kogu aeg ainult meie algatustele meeleheitlikult kuidagi mingi vastuseid äh, leida. üheksakümne esimesel aastal lahvatas Pärsia sõda, siis äh, kandus äh, huvi võib-olla just nimelt sinna maailmas ja, ja kadus tähelepanu meilt ja Gorbatšov kasutas seda ära selleks, et äh, survet avaldada Leedule ja Lätile. aga oluline oli see, et ühiskond oli ette valmistatud kõikvõimalikeks alternatiivideks, alternatiivideks. isegi pärast üheksakümne esimest aastat, kui langes Berliini müür, ei olnud me sugugi veendunud, mis juhtub aga me olime tegelikult valmistunud kõikideks alternatiivideks. muidugi lihtne on praegu öelda, et üheksakümne esimesel aastal me taastasime oma iseseisvuse, noh, Balti riigid. aga ega see ei olnud kakskümmend aastat sugugi nii iseenesestmõistetav. nii et äh, valmis peab olema kõikvõimalikeks alternatiivideks ja üks Balti riikide kogemuse võib-olla kasulikemaid osasid oli see, et meil ei olnud mitte mingisugust viha, mitte mingisugust vägivalda, mitte mingisugust kättemaksmist. Eesti oli väga äh, rahul sellega, et nelja-aastase üleminekuperioodi jooksul kaheksakümne seitsmendast üheksakümne esimene aastani ei äh, ei kaotanud ükski inimene selles võitluses oma elu ja me pidasime oma võitlust väga rahumeelselt, demokraatlikult ja väärikalt ja tulemuseks on täna see, et meil on õnnestunud liituda Euroopa Liiduga ja et me oleme jalule seadnud äh, väga tugeva demokraatia. aga väga oluline on olnud meie jaoks ka rahvusvahelise üldsuse toetus. Liibüa ja Tuneesia puhul me näeme, kui häbiväärsed on olnud need tehingud, mis on sõlmitud äh, Äh, pukil olnud äh, diktaatoritega. me peaksime sellest õppima. Euroopa Parlament äh, edendab järjest enam väärtustel põhinevat välissuhtlust. vähemalt tahame jõuda selleni, et majandushuvid oleksid tasakaalus meie väärtustega. ja selles osas ma tahaksin teile rääkida ettepanekust, mille on teinud Euroopa Rahvapartei fraktsioon ehk teisisõnu, kuidas ähm, suurendada Saharovi auhinna ja selle laureaatide mõju. sest et me oleme praegu olukorras, kus kogu see tegevus on keskendunud detsembrikuule, antakse see auhind üle ja tegelikult äh, ei leia see laialdast äh, kajastamist rahvusvahelises meedias. ja seega meie teeksime ettepaneku algatuses äh, mille ma võtsin, et Euroopa Parlament peaks igal aastal kutsuma kõik laureaadid ja ka kandidaadid kokku. nimelt igal aastal äh, me peame läbima selle väga valulise protsessi, et leida üks laureaat paljude kandidaatide seast, kes oleks kõik seda auhinda väärt. ühesõnaga, me peaksime siis kutsuma kõik äh, nii laureaadid kui ka kandidaadid Euroopa Parlamenti et anda neile võimaluse pöörduda kas välisasjade komisjonide poole, komisjoni poole, ähm, inimõiguste allkomisjoni poole ja kui nad soovivad ka teiste komisjonide poole ja et igal aastal oleks siis Euroopa Parlamendis debatt äh, äh, Saharovi auhinna laureaatide vahel ja kandidaatide vahel ja et see oleks võimalus rääkida nende eesmärkide täitmisest, äh, mille eest nad on seisnud. ja ma ütleksin, et Saharovi auhinna laureaadid ja kandidaadid tuleks nii-öelda poliitiliselt lapsendada Euroopa Parlamendi poolt. me ei tohiks teisse suhtuda kui äh, austatud külalistesse, vaid äh, erilistesse sõpradesse, kelle jaoks on uksed alati avatud äh, ja ei seata nende teele väiklaseid administratiivseid takistusi. Nad peaksid saama eluaegsed sissepääsukaardid Euroopa Parlament ja loomulikult meie välisteenistus ja meie esindajad igal pool äh, laureaatide koduriikides peaksid olema laureaatidega ja kandidaatidega pidevas ühenduses ja, ja nõudma selgitusi, äh, kui on see vaja, kohalike omavalitsuste käest nende saatuse kohta. suur tänu, Tunne! Äh, suur tänu nende huvitavate mõtete eest, me kindlasti peame äh, Äh, hoogustama oma suhteid äh, Saharovi auhinna laureaatidega ning äh, Saharovi laureaatide võrgustikuga. mul on hea meel näha siin Aleksandr Milinkevitš, Ljudmila Aleksejevat istumas täna esireas, aga soovinud on sõna proua tagareas, kell kaheksateist nelikümmend lõpetame. suur tänu, mina olen Mariann Plakk, ma olen nimelt Ahla nõukogu esindaja, nimelt Aafrika eh, õigusabi eh, organisatsioon, aga igapäevatöös olen Uganda suursaadik. ma tahaksin tänada kõiki kõiki eh, Saharovi auhinna laureaate, kes on mänginud nii olulist rolli oma koduriikides. tegemist on siin rahvusvahelise institutsiooniga ja seega ma tahaksin äh, toetada äh, rahvusvahelise kuri, rahvusvahelise kriminaalkohtu regist-, äh, arhi-, arhivaari üleskutset, et need kurjategijad, kes on endiselt kohtu hardulatuses väljas, nii nagu Uganda kurjategijad ja muuseas Uganda juhtum, nagu te teate, oli esimene, mis jõudis rahvusvahelise kuri-, kriminaalkohtu ette, et need äh, Ugandas on rahu jalule seatud, aga siiski kurjategijad äh, on kusagil äh, kas Sudaanis, Kesk-Aafrika Vabariigis või Kongo Demokraatlikus Vabariigis, nad ei ole enam rahvamõrva taga, aga ikkagi röövivad inimesi, tapavad inimesi ja, ja röövivad noori tüdrukuid omale seksorjadeks. me peame need inimesed tabama selleks, et äh, seda nõuavad meilt äh, miljonid äh, rahvusvaheliste kuritegude ohvrid ja me peame äh, nõudma seda, et need kurjategijad antaks välja rahvusvahelisele kriminaalkohtule. ma tean, et Euroopa Parlament on seda mitu korda nõudnud ja me täname teid selle toetuse eest. minu küsimus aga paneeli liikmetele on järgmine. teades seda, et rahvusvaheline kriminaalkohus ei oma politsei jõudu äh, peaksin ma küsima, et kuidas oleks võimalik nende väga tõsiste kuritegude sooritajad tuua siiski ilma selle vahendita kohtu ette? kas teil on mõtteid selle kohta? suur tänu, hetke pärast annan juhtimise üle proua Lohpillerile, et ta võtaks kokku selle aruteluga, kas keegi veel soovib sõna? härra Kasali. siiski härra Buzeli, mida võiks parlament ära teha? mitte kunagi ei tohi alahinnata neid visiite, mida te teete nendesse riikidesse, väga palju toimub Brüsselis ja Strasbourgis, aga minu meelest on kõige tõhusam see, kui mõni parlamendi delegatsioon läheb koha peale ja räägib äh, ja levitab oma sõnumit seal riigis endas läbi pressikonverentside või, või, või kuidas mu, äh, või muude vahendite läbi. mida rohkem te käite äh, parlamendist väljas, mida rohkem te toetate kohapeal neid äh, inimõiguste eest võitlejaid, äh, seda parem. laureaatidest rääkides, Pristinas kohtusin ühe laureaadiga. Kosovo vabadusvõitlejatele mitte kunagi antud Saharovi auhinda, võib-olla peaks sellele mõtlema, see, see on sellised meetmed, mis on teie kätes ju ometigi. nüüd äh, üleminek, väga oluline on tõlkida paljudesse keeltesse, sealhulgas araabia keelde parlamendi seisukohad inimõiguste osas nimelt äh, väga palju inimesi lihtsalt ei oska lugeda teie äh, seisukohti. see oleks väga kasulik, äh, see oleks kasulik teie sammude tutvustamiseks ja Saharovi auhinna nii-öelda nähtavuse kohta. me võiksime teinekord kohtuda ka nendes riikides, kuhu on läinud Saharovi auhind, miks mitte käia Valgevenes, miks mitte mm, käia Kuubal ja kui selle delegatsiooniga tuleksid kaasa rahvasaadikud, siis oleks jällegi võimalik kindlasti tutvustada teie tegevust äh, palju rohkem, suur tänu! Visited, uh, suur tänu, käisin äh, hiljuti Kuubal ise ja kohtusin ka äh, daamid valges esindajatega, aga ma olen nõus sellega, et tuleb teha enamat. kas keegi soovib veel sõna, enne kui sõna saab Barbara Lohpiiler, kes on meie inimõiguste allkomisjoni esinaine selleks, et asi kokku võtta. Barbara, sellisel juhul sõna sul. jaa, vielen dank, das ist keine leichte aufgabe, so eine inhalt-. suur tänu, see pole üldse mitte lihtne ülesanne, seda nii sisukat arutelu kokku võtta ja me kirjutasime paljud teie ettepanekud üles, eriti mis puudutab Sahharovi auhinna laureaatide võrgustiku edasiarendamist ma arvan, et tulid välja erinevad teemad ja valdkonnad, kus, millele siis vihjasid erinevad liikmesriigid, eh, liikmed siin. proua Pelestrine ütles, et eh, üleminekuprotsessides on vaja aega ja kannatust. härra Vestendorp mainis ka seda, et eh, meil ei ole mingit juhendit, mis kõigile sobiks, meil on vaja selgelt vaadata, millises protsessis ühiskond on ja kuidas jätkata. ja siis öelda siin veel, et Euroopa Liidul on küll erinevaid meetmeid, mida kasutada, kuid tähtis on see, et ühiskond võtaks äh, vastu need meetmed. proua Palestriine mainis meile veel ka seda, et äh, üleminekuprotsess äh, peab saama alguse ühiskonnast endast, nii nagu Tuneesias ja ta tõi ka väga selgelt välja, kui tähtsaks kui tähtsat rolli mängivad sellises protsessis äh, äh, partnerid ja kui pa-, äh, Euroopa Liit soovib partnerina aidata, siis võetakse see abi ka vastu. samal ajal kuulsime ka üleskutset öö, olema kannatlikud ja mitte tagantkiirustama, kuid öeldi ka, et seejuures me ei tohi leppida kõikide nende nähtustega, mis üleminekuprotsessis välja tulevad ja millega me nõus ei ole. et on teatud põhimõtted, mis on universaalsed, nagu näiteks inimõigused ja nende eest tuleb võidelda ja Nad peavad mängima väga suurt rolli siis, kui uut ühiskonda välja töötatakse. ja väga õige oli ka see mõte, et need inimõigused tuleb kohe algusest peale ka põhiseadusesse sisse kirjutada. teiseks suureks äh, ja huvitavaks mõtteks oli see, et e, karistamatusega ei tohi leppida. ei tohi arvata, et äh, äh, karistamata jäävad need, kes üritavad vägivallaga neid protsesse peatada. siin öeldi väga hästi, et meil tuleb diktatuuri mürgist ennast puhtaks pesta ja ma arvan, et tegemist on väga tähtsa ülesandega kuulsime siin näidet Sudaani kohta, kui tähtis see on, aga ka näited ajaloost, Türgi ajaloost, mida proua Leasana mainis, on väga tähtsad. väga tähtis on kõik need asjad läbi mõelda ja seda teha ka rahvusvahelisel tasandil. me kuulsime siin samu mõtteid ka rahvusvahelise kriminaalkohtu esindajalt. väga tähtis on ka seda läbimõtlemistööd läbi viia ka rahvuslikul tasandil tähtis on ka see, et seda tööd ei viida läbi nii-öelda kättemaksuna ja siis, kui inimesed arvavad, et äh, et nemad on võimupositsioonil ja nad võivad seda teha. Äh, siin äh, tuleb arvestada ka vähemuste õigustega ja väga tähtis on see, et vähemuste puhul, kui neile on liiga tehtud, siis ka öeldakse avalikult välja, et see nii on. Aafrika puhul on väga tähtis see, et äh, sõjaväejõudude ja riikide kõrged esindajad võetakse vastutusele, et neil ei lasta tegutseda omapäi ja et ei minda kompromissidele ja kui me seda teeme kindlakäelisemalt, siis võib juhtuda ka see, et äh, kriminaalkohutul on ka ennetav ja nii-öelda ehmatav, hirmutav äh, funktsioon. Euroopa Parlament on vastu võtnud mitmeid resolutsioone võitlemaks rahvusvaheliselt levinud karistamatuse vastu. Äh, kui te loete meie resolutsiooni, definitsioone, võib-olla tuleks need ka araabia keelde tõlkida, siis te näete, kui üksikasjalikult on meil võimalik seda tööd teha. kuid ka siin me ei tohi olla kahepalgelised. jah, eh, diktatu-, diktaatorid peavad saama õiglase karistuse, aga karistada tuleb ka neid institutsioone, mis toetavad diktaatoreid. ja me peame suuri regionaalseid juhte äh, üles kutsuma mitte ainult diktaatorite vastu võitlema, vaid nendele resolutsioonidele ka alla kirjutama, nagu näiteks Hiina ja USA võiksid seda teha. see kahepalgelisuse oht ei ole mitte ainult äh, karistusõiguslikes protsessides probleemiks, see tuli väga selgelt välja ka demokraatlikes protsessides ja ma arvan, et seda ütlesid ka väga mitmed äh, osalejad. ja selle üleminekuprotsessi puhul on väga tähtis ka inimõiguste alased äh, rikkumised päevavalgele tuua. selleks, et inimesed mäletaksid, oleksid võimelised leppima ja siis uuesti uut ühiskonda üles ehitama. ja Tuneesia ning Türgi on selle puhul väga heaks näiteks. härra Seade Süüriast, äh, te kirjeldasite väga hästi seda, et olukord teie riigis on selline, et paljudel ei ole enam hirmu, nad ei karda enam diktaatorite vastu üles tõusta. me teame, et piinamine oli laialt levinud, väga paljud ei julgenud sellepärast poliitilisel tasandil mitte midagi ette võtta. kuid ma arvan, et nüüd saab selgeks, et inimesed on sellest hirmust üle saanud ja meie jaoks siin Euroopa Parlamendis või ka Euroopa Liidus on tähtis see küsimus, mida me saame teha toetamaks neid inimesi, kes soovivad üleminekuprotsesse. Euroopa Parlament on ka tegelikult koht, kus rääkida sellest, mis toimub, seda me teeme, need kõik nõudmised ja üleskutsed, mida te siin tegite, näiteks lennukeeluala kehtestamine või ka põgenike toetamine, et põgenikel oleks võimalik piirialadelt minna Türgisse, kõiki neid nõudmisi me kuu-, kuulsime ja need ei olnud mitte kurtidele kõrvadele, mitte ainult ÜRO Julgeolekunõukogule. inimõiguste poliitika on tihti vastuolus äh, majanduslike huvidega, seda öeldi siin ka ja ma arvan, et seda võivad kinnitada kõik ähm, erinevates maailma piirkondades. meie siin Euroopa Liidus tihti oleme vaatanud äh, kõrvale siis, kui Magrebi riikides diktaatorid piinasid oma kodanikke, sest see oli meie huvides. me arvasime, et meie jaoks on tähtis stabiilne olukord seal ja head äh, majanduslikud äh, kontaktid nende riikidega, see oli põhjus, miks me ei lasknud põgenikel Euroopasse tulla. me tihti vaatasime kõrvale, sest hoolimata sellest, et võimul olid islamistid või me kartsime, et hiljem tulevad võimule islamistid ja sellest polnud me ka huvitatud. Need protsessid on nüüd alanud ja me peame need oma vead ka paberile kirja panema, me peame tõestama, et me õppisime vanadest vigadest ja me peame hakkama rakendama kõiki neid ettepanekuid, mis me oleme paberile kirja pannud. kolmandaks, äh, kodanikuühiskonna toetamine või siis selle ülesehitamine. Äh, härra Kelam rääkis siin Eestist. Ähm, ma sain proua Bensetriinest aga aru, et äh, seda on võimalik teha ka äh, siis, kui üleminekuprotsess on jõudnud juba kaugemale, siis kui on äh, loodamas uut valitsust ja kui kodanikuühiskond on juba päris kaugele arenenud. Euroopa Liit toetab kodanikuühiskondade ülesehitamist ja seda teeb samamoodi ka rahvusvaheline kriminaalkohus. ma arvan, et selles osas olete te kõik minuga ühel nõul ja lõpetuseks veel üks küsimus, mille tõstetas proua Maslima Strin. nimelt, et me ei saa siin rääkida kultuurilisest äh, äh, relativismist, eriti kui me räägime inimõigustest. meie siin Euroopa Parlamendis teeme tihti selle vea, et me hakkame rääkima läänemaailmas kehtivatest äh, väärtustest ma arvan, et me peaksime rohkem rääkima universaalsetest väärtustest ja ka usu ja riigi üksteisest eraldamine on üks väga tähtsaid samme Euroopa ajaloos ja valgustusajaloos riigi ja usu üksteisest eraldamine tähendab seda, et mitte ükski usk ei ole valitsev ja ei ole võimalik eh, nii-öelda teist usku inimesi alla suruda. nii et me peame ka siin puhul ütlema, et ka usuvabadus on üks universaalseid vabadusi. olen nõus pea kõikide proua Bensitrina avaldustega, ta ütles, et võib elada islamimaailmas ja olla kaasaegne ja ja luua seadused ja põhiseadus nii, et nad kajastavad universaalseid inimõigusi ja põhiväärtusi ma soovin teile edu nende seaduste elluviimisel. suur tänu! Well, thank you very much indeed, Barbara. So, uh... suur tänu, Barbara! sa väga hästi võtsid kokku kõik need erinevad nüansid, mis toodi välja meie täna pärastlõunasel arutelul. tahan tänada kõiki äh, osalejaid, äh, tänan ka neid, äh, kes tulid kohale, kes ei tulnud kohale, suur tänu teie püüdluste ja julguse eest ja suur tänu parlamendi töötajatele selle konverentsi korraldamise eest. enne kui lõpetame, tahan teile öelda, et pool kaheksa Bosaari keskuses Brüsseli kesklinnas me jätkame ja lõpetame selle konverentsi.